Is... As we have only one hour for it. meil on ainult üks tund kahe raporti jaoks ja sellepärast alustagem. väga kahju, kui mõned hiljaks jäävad, me ei saa neid enam oodata. rääkigem siis eh, Euroopa Liidu makropiirkondade strateegiate arengust, hetkeseisust, tuleviku väljavaadetest, eelkõige Vahemere piirkonnas. Francois Alfonsi teeb selle kohta raporteeri ja annan talle sõna sissejuhatuseks. suur tänu, proua esimees. tutvustan siis paari sõnaga dokumenti, mis on laiali saadetud kõikidele komisjoni liikmetele, mis räägib siis Euroopa Liidu makropiirkondade strateegiast ja tõstatab ka Vahemere piirkonna küsimuse. makro piirkondade äh, strateegiad iseenesest on midagi üsna hiljutist Euroopa Liidus, alus pandi sellega kahe tuhande üheksandal aastal Läänemere piirkonnas ja idee seisneb siis selles, et äh, äh, teatud poliitikatest räägitakse siis ähm, asjasse puutuvasse piirkonnas ja et seda tehakse läbi makropiirkonna äh, strateegia. Äh, Läänemere strateegia oli siis esimene, mis tugines neljal äh, suurel valdkonnal ning käsitles viit, viiteist prioriteetset valdkonda kaheksakümnendat, kaheksakümmet juhtprojekti. edasi Donau makropiirkond, millega on jõutud vähem kaugele, kuid äh, mis vastab samadele muredele, ehk siis koordineerida samas merepiirkonnas, mäemassiivis või vesikonnas äh, regionaalarengupoliitikat ja viia ellu suuri programme, nagu näiteks ähm, Euroopa-ülesed transpordivõrgud ja nii edasi. nii et meie jaoks äh, tegelikult makropiirkondade strateegiad avavad uusi võimalusi territoriaalse koostöö projektide jaoks, mida siis siiamaani on nimetatud ühtekuuluvuspoliitika kolmandaks eesmärgiks. nüüd äh, paar aastat on möödunud ja tasub järele mõelda, nende esimeste kogemuste üle, mida me oleme täheldanud, on nimelt, et tõepoolest eeldatakse seda, et investeeritaks ka sellesse uude valdkonna, mille eesmärgiks oleks siis kohaliku taseme areng. ja üldiselt on näha sellest, et Euroopa idee kui selline on selles osas edasi arenenud eurooplased, kes elavad samas piirkonnas, kellel on ühtne ajalugu, Äh, need programmid võimaldavad neil neid sidemeid taastada või siis tugevdada läbi äh, koostöö ja ka komisjon ise on rõhutanud kahekümne kuuenda juuni kahe tuhande üheteistkümnenda aasta aruandes, et äh, siin soovitatakse kooskõlastada ühtekuuluvuspoliitika ja muude piirkonna rahastamisvahendi strateegia eesmärkidega. komisjon on kaasatud siis Läänemere strateegia väljatöötamisse ja Donau piirkonna strateegia äh, raames jällegi kutsuti komisjoni üles mängida strateegilises koordineerimises äh, juhtrolli, kuid see siiski peab ka rõhutama seda, et tegelikult on sellise süsteemi juhtimine keeruline ja et selleks on vaja ka olulist tehnilist abi. regionaalpoliitika peadirektoraat on meile öelnud, et hetkel ei saa nemad endale ka rohkem ülesandeid võtta ja veel üks järeldus, nimelt makroregioon ei tohi olla lihtsalt mingisugune suur, suur eelarvest suuri vahendeid nõudev strateegia, millel ei ole mingeid erilisi öö, eesmärke. tugineti siis kolme ei põhimõttele, ei uutele rahastamisvahenditele, ei uuele institutsionaalsele vahendile ja ei uutele õigusnormidele nõukogu äh, Ungari eesistumise all kolmeteistkümnendal aprillil kahe tuhande üheteistkümnendal aastal muutis seda lähenemist ja tuli välja kolme jahireegliga, jah rahastamise täiendavusele, jah institutsionaalsete vahendite koordineerimisele, jah uute projektide määratlemisele. nii et äh, hakata siis äh, arutama seda asja nende esimese kolme makroregiooni puhul, et leida tasakaal, mis tuleks kindlaks määrata enne, äh, enne järgmise kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta territoriaalse ühtekuuluvuse poliitikaga seotud määruste vastuvõtmist. nüüd äh, makropiirkonna strateegiate lisandväärtused Läänemere näitel, me oleme näinud, et tänu makropiirkondlike strateegiate rakendusele, rakendamisele tekib uusi võimalusi äh, peamiselt siis ühtekuuluvuspoliitika asjakohane võrdlusraamistik ning sektoritevaheline koostöö äh, samas haardealas, siis samuti täiendavus ning äh, kuna meil tekib ülevaade olukorrast, siis on võimalik luua ka tegelikku sünergiat äh, raamistiku raames. teine lisandväärtuse aspekt on nimelt see võimaldab suuremat kaasatust ja paremat koostööd Euroopa Liidu erinevate vahendite vahel, näiteks Euroopa Investeerimispangaga ja ühtlasi äh, aitab see ühtlustada piirkondade eri liikmesriikide ressursse läbi mitmetasandilise juhtimise. ja kõik teavad, et tegelikult kui niimoodi vahendeid ühtlustada, siis sellest võidavad kõik. edasi naabruspoliitikast, see on ju samuti väga kasulikuks aspektiks, mis võimaldab saavutada siin äh, konkreetseid tulemusi, nii et need on siis äh, lisandväärtused, teiselt poolt aga probleemid, loomulikult kõik äh, see ei tööta kuidagi eraldiseisvalt, esimene raskus nimelt igal makropiirkonnal on tegelikult kahekordne mõõde, territoriaalne äh, et siis kus seda strateegiat ellu rakendada ja teiselt poolt funktsionaalsed, funktsionaalne aspekt läbi prioriteetide. ja see kahekordne mõõde ei teki iseenesest algusest peale. omavalitsused peavad olema liitunud sellise lähenemisviisi algatamise hetkel aga selleks on vaja siis ühe kuni kahe aastast ettevalmistavat etappi mis võimaldab ellu rakendada neid esimesi prioriteete, mille defineerib siis makropiirkond. ma, teiseks, makropiirkondade töös tuleb vältida seda, et minnakse valitsustevahelise juhtimise lõksu, loomulikult on valitsused kaasatud sellesse haldamisse, aga peab vältima sellist kõrvalekallet valitsusvahelise juhtimise näol. peab soodustama ikkagi mitmetasandilist juhtimist ja kaasama sealhulgas ka omavalitsusi. miks see nii oluline, sellepärast et see näitab, et tegemist on tõesti regionaalpoliitikaga, Euroopa Liidu äh, regionaalpoliitikaga, mis läheb kokku ka Euroopa Liidu üldiste eesmärkidega. ja tulevaste makropiirkondade loomine öö, äh, täiesti tühjale kohale ei tohiks olla plaan tulevikuks. Äh, tegelikult äh, peavad, äh, saab makropiirkonda luua vaid siis, kui kohapeal on tõesti selle vastu ka huvi olemas ja nüüd edasi naabruses asuvate piirkondade kaasamine ja makropiirkondade strateegiate poolt toetatud projektid selline kaasamine peab esile tõstma territoriaalse poliitika ja mitte välispoliitilise mõõtme, mis siin ei puutu üldse asjasse, kui me arvestame poliitika eesmärkidega. nüüd, milliseid meetmeid me võiksime kavandada selleks, et äh, arvestada nende esimeste järeldustega, esiteks siis äh, makropiirkondade strateegiate väljatöötamine peaks olema osa üldisest äh, lähenemisest et vältida sel vaid ähm, lühiajalisi kaalutlusi. näiteks võiks luua sellise Euroopa makropiirkondade kaardi, isegi kui see tähendaks vaid äh, mittesiduvat raamistikku ja mis loomulikult äh, kõik äh, põhineb kohalikul dünaamikal edasi on vaja iga makropiirkonna loomiseks vaja ka ettevalmistavat etappi, mille raames äh, tuuakse ühe laua ümber kokku kõik partnerid ja kus räägitakse ka tulevase juhtimise alustest. Äh, nõukogu otsuse kohalt on komisjon sellise ettevalmistama lähenemisviisi äh, vastutav instants, aga selleks on vaja loomulikult rahalisi ressursse, kuid samas ka inimressursse ja veel rahalisest aspektist, see tegelikult on piiriülese koostöö eesmärgi all ühtekuuluvuspoliitikas. seda perioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend toetud, toetakse siis tugevdatud riikidevahelist mõõdet ja minu arvates see kõik läheb väga hästi kokku ka makropiirkondadega see rahaline toetus peaks olema tehnilise abi eraldiste vormis nii ettevalmistava etapi jaoks komisjonile esitamiseks kui ka pärast ettevalmistavat etappi. ja viimane aspekt, mis on ka väga tähtis, nimelt erinevate rahaliste vahendid peavad, erinevad rahalised vahendid peavad üksteist täiendama ja need peavad olema seotud siis mikropiirkonna strateegia prioriteetidega ja kasutama Euroopa Liidu rahalisi vahendeid, nii et äh, üldjoontes äh, siis äh, ülevaade makropiirkondade strateegias tahaksin lõpetuseks veel lisada seda, et tegemist on siin pöördepunktiga, on nüüd juba algus pandud makropiirkondadele, põhimõtteliselt on tulemused olnud positiivsed. varsti algab uus äh, Äh, programmiperiood ja siis tuleb äh, paremini mõelda läbi ka need positiivsed tulemused ja võib-olla neid kaasata nendes sellistesse projektidesse, mida Euroopa Liit toetab. nüüd edasi Vahemere makropiirkonna strateegia. kindlasti peame sellest rääkima veel tooksin siiski välja siin üldisemad jooned, mis panevad selle problemaatika üsna hästi paika ja räägib sellest, et Vahemere makropiirkonna strateegial on suur tähtsus ja nende kuude jooksul, kui ma olen teinud tööd selle teemaga, kui ma olen pidanud nõu ka kohalike omavalitsustega, siis olen näinud, et ollakse täiesti valmis selles osas edasi liikuma ja seda isegi eeldatakse, nii et millistel põhjustel siis esiteks siis äh, lihtsalt terve see Vahemere piirkond, see haardeala, äh, seal on ju äh, samasugune kultuuriline, ajalooline keskkond, ka looduskeskkond ja seal elavad sada viiskümmend miljonit inimest siis Vahemere ümber. siin on ka väga suur potentsiaal, mida ei saa aga täielikult ära kasutada, ilma et koordineeritaks tööd terve selle piirkonna sees, mida saaks teha just tänu makropiirkonna strateegiale. Vahemere piirkond on loomulikult väga suur ja seega tõstatub küsimus eh, seoses makropiirkonna mehhanismi eelistamisega on juba üks mm, algatus olemas, Aadre mere, Joonia mere makropiirkonna projekt. Eh, kuulamisel selle teema ümber siis mõned osapooled ka rääkisid sellest ja minu arvates peaks veel arutame seda pikemalt jälle, enne kui otsustada selle üle, kas oleks üks Vahemere makropiirkond või siis Vahemere läänepiirkond ja idapiirkond eraldi. nii et võib-olla peaks korraldama siin komisjonis veel ka kuulamise, et oleks selgem, mida erinevad pooled siis eeldavad ja sellest räägin lõpus veel. kolmas punkt, Vahemere piirkonnad kohtades on siis Vahemereline kliima eh, ja sellest tulenevad ka sarnased ökotüübid. põllumajandustooted on oma olemuselt sarnased põhjast lõunasse ja idast läände. Neil on ka samad keskkonnaprobleemid, näiteks tulekahjud ja Äh, oluline majanduslik äh, eelis, nimelt see, et Vahemere piirkond on kõige populaarsem turismikoht maailmas. siin tasub välja tuua veel ka mereliiklus, mis peaks olema terve selle Vahemere ala transpordistrateegias kesksel kohal. mereteed meres, mere puhul tuleb rääkida mitmekesistest ja arvukatest mereteedest, mis on keskendunud siis äh, kõige olulisemale piirkondadele, näiteks äh, saartele, aga samas äh, ka mereteedele, mis vähendaksid liiklust siis maanteedel, kust tuleb ju suur osa saastest. nüüd veel üks aspekt, mis jällegi on väga tähtis ja see on ähm, taastuvenergiate valdkond, eriti päikeseenergia, kus Maamere piirkonnas on selleks kõige paremad tingimused ja jällegi me oleme näinud, kuidas makropiirkonna strateegia äh, võimaldaks äh, just nimelt kaasata partnereid, näiteks Euroopa Investeerimispanka edasi veel üks oluline aspekt, äh, bioloogiline mitmekesisus, mis on Vahemere piirkonnas väga suur, mis on üsna ka väga ohustatud tulenevalt inimtegevusest ja ka äh, ülepüügist. tegemist on suletud merega, seal on tihe mereliiklus ja seega äh, tuntakse suurt muret Vahemere piirkonna ja selle keskkonna kvaliteedi üle, eriti Vahemere kallaste üle ja siin me oleme näinud, kuidas põhja-lõunasuunaline koostöö oleks midagi sellist, mida saaks naabruspoliitika toetusel siin soodustada. miks peaks selles piirkonnas olema makropiirkonna strateegia? nimelt, meie arvates tuleb kindlaks määrata need Euroopa piirkonnad, kus koostöö on eriti kehv kus erinevad piirkonnad omavahel ei tee koostööd ja Vahemere piirkond on sellest väga selge näide, härra Udžias on väga heas positsioonis, et näha, kuidas näiteks Korsika ja, ja Sardeenia omavahel absoluutselt mingisugust koostööd ei tee, kuigi need asuvad üksteisele ikka täiesti kõrvuti. nii et see on siin esimene aspekt, nüüd teiseks, et miks on Vahemere piirkonnas selline defitsiit ilmselge väljaspool Euroopa Liitu tegelikult Vahemere piirkond on ju üleüldse kõige lähemal meile. seal elab viissada miljonit inimest ja kuskil mujal ei olda tegelikult Euroopa Liidu ümber võimeline selliste väljakutsetega hakkama saama. ja lõpetuseks minu arvates kogu see potentsiaal ja kõik need väljakutsed äh, näitavad seda, et Vahemere piirkond ja Euroopa Liit peavad ähm, suurendama koostööd, avama selle koostöö ka teistele partneritele ja makropiirkonna strateegia on selleks kõige parem variant. aitäh, meil on nüüd viisteist minutit variraportööride ja arutelu jaoks, nii et kui arvamuse projekt on valmis, siis arutame me seda teemat edasi ilmselt jaanuari lõpus, nii et palun tehke nii lühidalt ja täpselt kui võimalik. Toomas Deutsch, palun, esimene variraportöör. köszönöm szépen a szót, a lehetőséget, tisztelt elnök asszony. suur tänu. lugupeetud kolleegid. ma tean, et meil on vähe aega, sellepärast kolm kommentaari ja lühikest kõigepealt ma tahaksin eh, tänada härra Alfonsit selle väga sügavuti mineva ettevalmistava töö eest. nüüd on dokument meie ees laual ja see töödokument, sama, samuti ka see eh, suuline sissejuhatus on väga heaks aluseks meie konsultatsioonidele. ja nüüd edasi ma tahaksin tuua välja selle, et äh, mina isiklikult toetan makroregionaalset strateegiat, sest tegemist on ühtekuuluvuspoliitikaga ning äh, lähimatel aastakümnetel räägime me väga kasulikust ja äh, ambitsioonikast projektist ning ma loodan, et meie esimene ülesanne on hinnata seda tööd, mis on tehtud. aga ma näen ka, et midagi on siin puudu. ma arvan, et rõhutama selle dokumendi veelgi rohkem seda, et nii ettevalmistamine kui ka äh, Äh, siis äh, elluviimine nii Balti mere kui äh, Donau strateegia osas on väga olulised, on oluline hinnata nende, neid projekte, need peavad olema meie prioriteedid. ärgem arvake, et kui ma siin rõhutan just nimelt hindamise väärtust, siis ma ei taha üldse öelda, et Euroopas on ainult kaks makropiirkonna eh, strateegiat ja et me püüame kõike seda hinnata väga rangelt ja et kõik teised makropiirkonnad lükkuvad eh, kusagile helgesse tulevikku. ei, me oleme juba saanud siin mitmeid kogemusi ning meil, meil on vaja eh, hinnata selgesti seda tööd, mida me oleme juba teinud ning see oleks siis eh, ja see, ja see oleks siis äh, aluseks meie järgmisele tööle, aga me peame ütlema selgesõnaliselt, et meil on vaja indikaatoreid äh, ja siis me saame äh, vaadata, kuidas toimus olemasolevate makropiirkondade elluviimine, kuidas ta, nad praegusel hetkel toimub ja see aitab kaasa tulevaste regionaalstrateegiate jaoks ja ma ei tea, kas me peame nüüd asju praegu ära, eh, ära otsustama, aga me peame ütlema selgesõnaliselt, et eh, tegemist on erinevate osadega eh, selles projektis. üks on institutsi-, institutsioonide osa, see on siis komisjon, nõukogu, parlament. ja siin me püüame koostada iseenda jaoks kaarti ja loomulikult eh, seda kaarti peab saama ka muutma, siis ja kui me hakkame eh, enda ümber makropiirkondlikke eh, strateegiaid ellu viima, see on selline alt üles lähenemine. nüüd teine asi, mida me peame tegema, on see, et me kaardistame selle tee, ja tegemist, äh, vabandust, see esimene strateegia on siis ülevalt äh, alla ja nüüd me kasutame alt üles strateegiat, me kasutame seda Balti mere Donau regiooni puhul loomulikult on olemas mõlema lähenemise puhul nii poolt kui vastuargumendid, aga me ei saa teha asju mõlemal moel, me peame otsustama, mil moel me hakkame seda tegema, kas me kasutame alt üles või ülevalt alla lähenemist. kui me jätkame nende strateegiatega, millega me oleme tegelenud siiani, siis äh, tulevikus äh, strateegiate osas mingit erilist muutust ei toimu. aga kui me nüüd võtame selle teise alternatiivi, kui me võtame selle alt üles lähenemise, siis ilmselt võidame me tunduvalt rohkem ja seda ma toetaksingi, nii et ma olen teise variandi poolt. Karan Näblis aitäh, härra Corona no,! Grazie, president, io uso brevemente il mio suur aitäh! Äh, tahaksin kasutada mulle antud aega ja rõhutada, et härra Alfonsi poolt tehtud töö on tõesti väljapaistev, tegemist on suurepärase alusega edasisteks, edasisteks aruteludeks selle teema ümber. Äh, tahaksin peatuda täpsemalt kahel aspektil ja te ise ka, härra Alfonsi, sellest juba rääkisite, esmalt äh, makropiirkondade strateegia puhul tahaksin ütelda, et äh, me eemaldume valitsustevahelisest strateegiast ning äh, makropiirkondade strateegia puhul me peaksime äh, jah, eelkõige just äh, vältima seda, et hakatakse kõike valitsustevaheliselt äh, lahendama. seega tuleb äh, regioonide ning kohalike omavalitsuste rolli tugevdada. teiseks, ja see mm, ei ole ka vastuolus sellega, mida ma just äsja ütlesin, mis puudutab makropiirkondade strateegiat, siis me ei saa luua makropiirkondi spontaanselt. ma arvan, et neid peab, eh, selliste piirkondade loomist peab julgustama ning samuti tuleks erinevatest makropiirkondadest eh, luua Euroopa kaart, eriti tuleviku seisukohalt. Vahemere piirkonna juurde tuleme veel tagasi, aga leian, et Euroopa per quello che riguarda la parte sud del et siin on võimalik ka väga hea töö ära teha ning äh, me peame Euroopa algatusi edasi viima äh, Vahemere lõunapoolsel kaldal, kuid äh, ka mujal me peame tähelepanu pöörama Magribi riikidele ja teistele, nii et ma arvan, me võime olla palju tõhusamad ja olen nõus ka sellega, mida härra Alfonsi ütles selle kohta, et tuleks veel mõtelda selle üle järgi, kas on vajalik või äh, sobilik luua uus makropiirkond Aadria, Ioonia äh, äh, kallastel siis ma arvan, et tuleks kuul-, korraldada kuulamine nendega, kes selle vastu huvi tunnevad ning Adrioonia makropiirkonna puhul äh, on tehtud juba väga palju algatusi. selles suunas on juba samme astutud, nii et ma tahaksin teada, kui kaugele täpselt on jõutud sellega, aitäh. Kačevska E, suur tänu, ma tahaksin ka õnnitleda härra Fonsit selle suurepärase töö eest. ma olen väga suur äh, pooldaja uue makropiirkonna loomisele ja väga palju toetab selle uue makropiirkonna loomist ka raport ja oluline on see just eh, antud piirkonna majanduslike ja eh, keskkonnaprobleemide eh, lahendamiseks. aga mulle tundub, et selles raportis puudub väga selge hinnangu andmine, millised kogemused on saadud kahe makropiirkonna olukorras siiani, kas on saadud positiivseid kogemusi, mida on saavutatud kuidas see mõjutab kõik keskkonna arengut? E, nüüd me räägime uue makropiirkonna loomisest. ma arvan, ma arvan, et need piirkonnad, need territooriumid, milles, kus asub üks makropiirkond, kõik kasusaajad ootavad, et tegelikult rakendatakse kohe kolme jah reegleid, et kasutatakse eh, finantsvahendeid, eh, et kasutatakse mm, reegleid, mis on paika pandud ja ma tahaksin teada, kas see olemasolevatest instrumentidest piisab selleks, et teha uusi makropiirkondi uutele piirkondadele mõeldes me peame kõigepealt teadma, kas olemasolevad on olnud edukad. me ei tohi olla vastu uute loomisele. tegemist on ikkagi alt üles tulnud äh, initsiatiiviga ja inimesed ootavad meilt, et uusi makropiirkondi luuakse oluline on, et me kasutaksime alt üles lähenemist, see on väga positiivne lähenemine, ma olen nõus sellega, aga tegelikult mina eh, ei näinud eh, just nimelt selle käsitlust antud raportis. suur aitäh! ka mina tahaksin härra Alfonsile tunnustust avaldada raporti puhul raportist, mis on tõesti suurepärane ja ma nõustun ka tema järeldustega. ma toetan tema ettepanekuid ning tahaksin täpsemalt rääkida kolmest. ennetava faasi loomine ma usun, et äh, see on miski, mille raames on võimalik äh, projekte läbi töötada ning samuti äh, tehnilise abi puhul rahaline abi ning makropiirkondade kaardistamine, ma arvan, et see aitab kaasa kogu dünaamikale. olgugi, et muidugi Euroopa eesmärgiks ei ole üleni kattuda makropiirkondadega teatud strateegiate väljavalimine on miski, mille üle võib veel arutada see tekitab äh, praegu probleeme, aga ma leian, et tuleks rõhku panna äh, ka koordineerimisele teiste programmidega nagu Met Transnational ja naabruspoliitika ning äh, samuti Euroopa Liidu Vahemere poliitika ning samuti Harlem mis siis koondab kohalikke ning äh, piirkondlike omavalitsuste esindajaid Vahemere piirkonnast. samuti tahaksin äh, mainida veel kultuurikoostööd ning äh, hariduse vallas tehtud tööd, ma arvan, et siin on päris palju perspektiive veel. ning sooviksin samuti meelde tuletada, et kohaliku ja piirkondliku tasandi koostöö põhja-lõuna suunal võimaldab äh, ka tegelikult kaasa aidata lõunapoolsemate riikide demokraatia teele astumisele. Äh, see on sama oluline äh, kui kahepoolsed kokkulepped, millel vahe on tegevuskavadest puudu. suur aitäh, härra Kudmanis! suur aitäh! tahaksin natukene skeptilisemalt sellesse suhtuda kõigepealt äh, Läänemere strateegia. peamiseks probleemiks siin on see, et see peab äh, kaasama tegelikult ka naaberriike, mis ei kuulu Euroopa Liitu ja see ongi esimeseks probleemiks. selleks, et äh, projektid oleksid edukad, peaksid ka osalema need riigid, kes on Läänemere piirkonnas, aga Euroopa Liitu ei kuulu, nemad aga toimuvad teistmoodi ning see toob endaga kaasa lisaprobleeme just äh, selle äh, programmi jaoks. teiseks, me peame olema väga ausad. vahel tekib probleeme liikmesriikide ja makropiirkondade vahel Eh, sellepärast, et eh, need, kes eh, makropiirkondlikke strateegiaid läbi viivad, tihtilugu pöörduvad Euroopa Liidu poole ning nõuavad lisaraha. volinik Haan on seda selgitanud juba korduvalt, aga et see võimalik ei ole pean aga siiski ütlema, see on ka minu enda poolt, et ma olen äh, samuti andnud allkirju projektidele Läänemere äh, piirkonna osas äh, kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist programmid on need ning need kätkesid kahtekümmend, kahtekümmend viit miljonit. ja neid vahendeid oli vaja praktilistel põhjustel. vahendid on aga reservis sellepärast, et ei ole mitte mingit alust selleks lisarahastuseks. ma arvan, et äh, selle peab ka selgelt välja ütlema, et nii see ei lähe, kui aga jah, tahame, siis me peame ka siin kokku leppima, et me seda toetame ja teiseks, kui vaadata riikide äh, raha vastuvõtuvõimekust ja kui me vaatame, millised need tegelikult määrad on, siis näeme, et määrad on kõige madalamad äh, neis piirkondades, kus mitu riiki on osalenud. see tähendab seda, et kui makropiirkonnad luuakse selleks, et äh, koondada erinevaid äh, liikmesriike Euroopa Liidu siseselt, siis see võiks kasu tuua. ja see on üks põhjusi, miks me just peaksime selliseid projekte toetama. suur aitäh, härra Utsias! suur aitäh! hästi lühidalt. ma tahaksin avaldada tunnustust härra Alfonsile suurepärase tehtud töö eest. tegemist on äh, dokumendiga, mis katab erinevaid olemasolevaid võimalusi. ja seda hoolimata sellest, et praegu me oleme olukorras, kus teatud valikud tuleb veel teha. näiteks äh, määratleda, millised on kaks võimalikku makropiirkonda Vahemere piirkonnas. see ala on väga lai ja ma arvan, et kõik tingimused on nüüd äh, olemas selleks, et edasi liikuda. usun, et võiks veel rõhutada, kuivõrd olulised äh, need makropiirkonnad on, sellepärast et seeläbi tekivad sünergiad, äh, mis katavad kõiki olemasolevaid problemaatikaid ning tänu sellele, kas äh, lisarahastamise või mitte abil on võimalik äh, tõsiseid arenguid äh, toetada. suur aitäh, Francois, ma tean, et sa tõesti tahad sõna, aga saad ainult ühe minuti, vabandan väga. jah, teen siis ühe minutiga ära ja tahaksin tänada kõiki neid kes lugesid mu raportit tähelepanelikult ning tahaksin tänada teid kommentaaride ja ettepanekute eest. sooviksin veel lisada, et esitati ka üks küsimus. viibisin äh, Sitsiilias äh, hiljuti ning Vahemere piirkonna kutsel ning nemad äh, toetavad äh, makropiirkonna äh, loomist ja tahaksin ütelda, et kui kolleegid soovivad minuga ühineda ja delegatsioonides osaleda, siis te olete teretulnud, aga ma omalt poolt luban, et teavitan teid alati, kui mingid sellised kohtumised alles aset leiavad. kõik kontaktid, mis mul on olnud, Äh, tegelikult äh, näitavad seda, et võib-olla oleks vaja väikest minikuulamist, kas oleks seda võimalik korraldada. ma usun, et just meie komisjon on selline koht, äh, kus tasuks ära kuulata kõik osapooled, sellepärast et tihtilugu näidatakse ka väga, väljas väga suurt huvi nende projektide vastu, millest räägin. suur aitäh, jaanuari päevakorrad on küll väga tihedad, aga eks vaatame, kas on võimalik seda korraldada suur aitäh! jaanuaris me tahame siis saada valmis äh, raporti, nii et äh, see läheks täiskogusse aprillis. nüüd aga läheme edasi eilse päevakorrapunkti juurde, mida me siis arutada ei saanud. ja see on äh, härra Utsjase raport ja puudutab kohalikke lennujaamu, aga meil on ainult kakskümmend minutit selle raporti jaoks, nii et palun tehke võimalikult lühidalt, palun. Merci, madame la president. Saro, extremamente. suur aitäh, ma teen äh, hästi lühidalt. ja muuhulgas ka see tekst, mille ma teile edastasin, on ju hästi lühikene aga kõigepealt kaks praktilisemat teadaannet. kahjuks muudatusettepanekute esitamise tähtaega äh, saab, äh, jõuab varsti kätte, homme on see juba. aga organisatoorsed äh, organisatoorse olukorra tõttu ning ka teises komisjonis, transpordikomisjonis eh, dokumendi läbivaatamise tõttu ei olnud võimalik muud moodi toimida, jõulud on varsti käes. aga igastahes ma olen valmis kõik märkused ära kuulama ja olen valmis tegema koostööd kõigiga ka kompromissmuudatuse ettepanekute osas. ja siis eh, hiljem võib need ettepanekud ka teksti lisada. Eh, dokument koosneb seitsmest lõikest Äh, ma pidin kinni pidama teatud äh, tähtede arvust, nii et äh, muud moodi ei saanud üldse toimida. pidin tõesti lausa sõnu hakkama kärpima, et sellest etteantud raamistikust kinni pidada, aga ma arvan, et oluline on siin silmas pidada teatud üldisi põhimõtteid ning sellest lähtuvalt ka teha muudatusettepanekuid hiljem nii et eh, siis on võimalik veel lisada teatud huvitavaid eh, asju. me peame transpordikomisjonile siis oma arvamuse koostama eh, kohalike lennujaamade kohta, mis on äärmiselt olulised Euroopas ja mina sooviksin omalt poolt peatuda teatud aspektidele. esmalt äh, on seeläbi võimalik lõikes üks, nagu ma ütlen, tagada ühtekuuluvus kohalikul tasandil, teiseks äh, on võimalik seeläbi teatud teenuseid äh, edendada ning tööhõivet edendada, kolmandaks äh, pöörame tähelepanu keskkonnaküsimustele, neljandaks räägime toimimisviisist, seejärel territoriaalsest planeerimisest ning rahastusvahenditest ja viimaseks tahaksin rõhutada seda, kuidas region-, kuivõrd eluliselt tähtsad on regionaalsed lennujaamad Euroopa Liidus ühtekuuluvuse seisukohalt. tihtilugu on tegemist ainsa ühenduspunktiga erinevate piirkondade vahel, nagu näiteks saared, perifeersed alad või kaugemal asuvad piirkonnad rõhutan samuti vajadust luua äh, teatud äh, raamistik, äh, mille alusel oleks võimalik tagada piisav teenuste tase. teiseks, räägin sellest, kuidas regionaalsete lennujaamade edendamine võib kaasa aidata turismisektori arengule, mis on ka eluliselt tähtis väga paljudele Euroopa Liidu piirkondadele tegemist oleks äh, katalüsaatoriga, mis looks omakorda töökohti, eriti just vähem arenenud või edasijõudnud piirkondades. ning see on võimaluseks võidelda jällegi äh, tööpuuduse vastu, mis äh, teatud regioonides on äärmiselt kõrge Neljandas lõikes räägime sellest, et tuleb keskkonnaküsimustele tähelepanu pöörata, siin me räägime sellest, et kohalikud institutsioonid peavad arvestama keskkonna aspekti ning ilmastikuoludega, kui nad äh, lennujaamade asukohti planeerivad edasi. muidugi äh, lennutransport ei ole ainsaks äh, võimaluseks reisida, samuti on ju raudteed olemas ja mitte ainult kiirrongid, vaid kiirrongidele pööratakse praegu palju tähelepanu, aga ka muud ning äh, raudteed on seega ning rongiühendus on samuti seega äärmiselt oluline Euroopa Liidu äh, ühtekuuluvusele. siin on võimalik äh, aga nende kahe transpordivahendi puhul üksteist täiendada, mitte niivõrd konkurentsi tekitada ning lõpetuseks ma arvan, et tuleks ära mainida ka see, et regionaalsed lennujaamad peavad saama spetsiifilist rahanduslikku abi äh, struktuurifondidest. tegemist on territoriaalse planeerimise vahendiga ning kõik kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peaksid äh, siin piisavalt vahendeid eraldama. suur aitäh ja nüüd läheme edasi variraportööride juurde. Matula, palun. Si, madame la président, le président Euh, je viens avec quelques remarques. suur aitäh, teeksin äh, paar märkust, olen Rahvapartei variraporter, esmalt partnerluslepingud. see valdkond tuleb äh, regionaalsetesse strateegiatesse kaasata ning äh, ka partnerluslepingutesse teiseks. ühenduste lihtsustamine üle-euroopaline metodoloogiline planeerimine peab arvestama sellega, milliseid võimalusi pakuvad äh, kohalikud lennujaamad transpordisektoris. kolmandaks, äh, jätkusuutlik areng. kohalikud lennujaamad äh, aitavad kaasa liikuvusele ning piirkondade vahelistele kontaktidele ning seeläbi on võimalik edendada turismi. neljandaks olemasolevate eh, regionaalsete eh, lennujaamade eh, moderniseerimine toob endaga kaasa vähem kulutusi ning pakub palju positiivset piirkondade arengule. samas panustatakse seeläbi ka erinevate uute lennuliinide avamisele. viiendaks on vaja leida koostalituse lahendusi erinevate piirkondade kohalike lennujaamade vahel, seeläbi on võimalik luua tööhõivet ning suurendada liikuvust, kaubandust ning konkurentsivõimet erinevates piirkondades, aitäh! Thank you, eh, Jossif, very much, eh, Mr Caron. suur aitäh, härra Caronna, palun! no io credo sia importante eh, questo rapporto anche nella mulle tundub, proua esimees, et äh, oluline on teha praegusel hetkel nii lühidalt kui võimalik. väikesed lennujaamad on viimastel aastatel väga tõsiselt kasvanud. see puudutab nii reisijate arvu, kui ka infrastruktuuri ja nende üleüldist, üleüldisi majandustulemusi sellepärast ma arvan, et sellele teemale on vaja pöörata erilist tähelepanu. üles on kerkinud kaks teemat tegelikult. kõigepealt eh, regionaalsete lennujaamade kontsentratsioon ja siin ma räägin Euroopast, see ei ole alati nii mõistlik, nagu ta peaks olema. tegelikult puudub tõhus koostöö vaadatakse asju oma mätta otsast, ei nähta probleemi tervikuna. ja teiseks, kuna areng on olnud kiire, siis on lennujaamu, mis on väga arenenud tänu just odavlennufirmadele. niimoodi luuakse töökohti ja ma arvan, me peaksime rõhutama seda, et paljudes, et pa, sageli on see toonud kaasa tegelikult töötajate töötingimuste halvenemise. sellepärast me peame vaatama, kuidas seda probleemi lahendada ja nii nagu siin öeldi, ühtekuuluvuspoliitikal on antud teema puhul oluline roll. eriti kui me räägime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 Eh, regionaallennujaamade eh, tuleviku osas. meie rohelistena arvame, et lennujaamu meil enam juurde rohkem vaja ei ole. isegi mitte kõige kaugemates piirkondades. seal on veel üks lisaprobleem. lennujaamadel on vaja eh, häid ühendusteid teiste transpordiliikidega. Äh, mõelgem nüüd Kreekale ja Küprosele või Kreetale ja Küprosele. seal ei ole üldse mitte mingisugust infrastruktuuri ja regionaalsed lennujaamad ei, äh, ei äh, täida oma eesmärki. väikesed lennujaamad ei ole väga sageli kasumlikud. see tähendab, et ehm, lihtsalt sinna enam rohkem ei lennata, nad tuleb niikuinii panna eh, kinni, mis puudutab odavlennufirmasid, siis eh, nemad kasutavad eh, ära seda, et nad suruvad alla lennujaamade tasud ja see vähendab lennujaamade tulemuslikkust ja tulu tegelikult tegemist on sektoriga, millel ei ole majanduslikku tulevikku. ja mida me siis näeme? me näeme seda, et võimalused aina vähenevad. sageli kohalike tingimuste tõttu kui me räägime eh, Kreetast, tegemist on saarega, siis on selge, et meil on juba piisavalt lennujaamu, meil ei ole enam ühtegi lisaks vaja. aga kui siiski luuakse lennujaamu juurde, siis see mõjutab keskkonda järjest rohkem halvemini, see eh, on väga halb eh, keskkonnale ja eh, turistidele, nii et olgem ettevaatlikud, kui te kavatsete niisuguste projektidega edasi minna. proua Sanchez-Schmidt, suur tänu, proua esimees, suur aitäh meie kolleegile selle väga lühikese täpse raporti eest siin oli lõigete arv väga piiratud, tooksin välja paar-kolm punkti, mis on minu arvates oluline piirkondlike lennujaamade tähtsuse osas, piirkondliku arengu ning eh, lennujaamadele ligipääsu osas. nüüd tööhõive valdkonnas see, et piirkondlikud lennujaamad oleksid eh, osa eh, piirkondlike ruumiliste arengute kavadest ja see, et nad saaksid äh, kasutada ka äh, ühtekuuluvusfondi ning äh, regionaalarengu fondi vahendeid, siis tegelikult me ei räägi mitte ainult siin lennujaamade varustuse ühtlustamisest, vaid ka ühendustest. see on kindlasti valdkond, mis tuleks siin ka ära mainida ja, ja millest tuleks ka paremini seda kõike ära kasutada. suur aitäh, Elizabeth Schröter, palun! ja, ganz kurz ähm,. Ich möchte noch mal. teen lühidalt. tahaksin rõhutada seda, mida ütlesid sotsiaaldemokraadid regionaalsete lennujaamadega selles kontekstis on vaja tagada et eh, need väikesed lennuliinid annavad ka head töötingimused, sest me näeme absoluutselt igal pool, et töötingimused halvanevad. mina ise pärinen riigist, kus me oleme püüdnud toetada väikesi lennujaamu ning tegelikult me näeme, et konkurentsi eriti ei ole suurt kasu sel, nendest ei ole ja tuleb nimetada seda, et lennujaamu on vaja toetada üsna tugevasti. ja on olnud isegi selliseid juhtumeid, et me oleme pidanud vaatama, kas niisugune toetussüsteem on õigustatud, aga Euroopa Liidul on samamoodi oma e, ülesanne, oma roll mängida ja me peame tõepoolest vaatama keskkonna aspekte. võib-olla oleks ikkagi pigem vaja kaaluda äh, teisi võimalusi, vaadata, millised eh, kombinatsioonid on võimalikud regionaalse arengu edendamiseks. et oleks võimalik luua niisugusi töökohti, mis tõepoolest ka eh, inimestele piisava eh, sissetuleku annavad ja et järgmised põlvkonnad saaksid teha edasi seda tööd, mida meie alustasime, peame ikkagi väga tõsiselt tegelema keskkonnakaitsega me peame olema esirinnas selles eh, töös, sest et meil on olemas vahendid, millega niisugust tööd teha. küsimus siis eh, transpordiliikide kombineerimises, see peaks olema tee edasi. vaadake, millised kombinatsioonid on võimalikud, mida tasub edendada ning võib-olla me peaksime vaatama üleüldse teemat eh, sellest seisukohast, et me ei peaks niimoodi edendama lennujaamu. ma lihtsalt selgitan teile, mikspärast meil on muudatuste esitamiseks nii lühikene tähtaeg. kui me tahame, et transpordikomisjoni jõuab meie arvamus enne hääletust, siis nemad hääletavad veebruaris ja meie peame oma arvamusega valmis saama kahekümne viiendaks jaanuariks kui toimub meie järgmine koosolek. ja nüüd on siis meil vahepeal veel jõulud ja uusaasta ja meil ei ole muud võimalust, kui panna tähtajaks homme. ja tegelikult kaks nädalat tagasi saatsime vararaport ra,, variraportööridele eh, selle arvamuse ja ma loodan, et kolleegid kasutasid aega mõistlikult ning saavad mm, homseks valmis probleemitult aga nüüd ma annaksin siis arvamuse koostajale veel üheks minutiks sõna. suur tänu. Need eh, soovitused, mis praegu tulid, olid kõik väga head ja ma loodan, et tekst läheb sellest paremaks. tekst peab tõepoolest olema väga lühike, mõned muudatusettepanekud tulevad ka minu poolt, niimoodi, et ma saan teksti teatud osades detailiseerida. räägin sellest, et Euroopa Liidul on vaja paremini kontsentreerida oma tähelepanu teatud regioonidele, teatud probleemidele, näiteks saartele. aga üks asi, mida ma tahaksin kolleegidele öelda mina olen transpordikomisjonis variraportöör selle teema osas. E, tegelikult raportööril ei ole veel e, väga e, selget ettekujutust, kuidas ta peaks defineerima piirkondlikke lennujaamu. tema arvas, et, et need peaksid olema kõik lennujaamad, mis ei ole pealinnades ja siis Frankfurt muutub piirkondlikuks lennujaamaks see tähendab, et siis kõik visatakse ühte potti. nii et, et niisugust aspekti on vaja veel äh, läbi mõelda, selle kallal on veel vaja palju tööd teha. lõpetagem siis selle teema käsitlemise ja ma rõhutan veel kord, et kahekümne esimesel detsembril homme kella kaheteistkümneks peate te esitama oma muudatusettepanekud suur tänu ja enne kui me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, tuleksin ma tagasi ühe asja juurde, mida ma nimetasin eile, võib-olla mõned puudusid. nii nagu te teate, meil on selline traditsioon eh, komisjoniga, et eh, pea, eh, Regio peadirektoraat on meie töösse väga tugevalt hõlmatud ja eh, siin üks inimene sai eh, ametikõrgendust. E, praegusel hetkel eh, on ta kohal ja kui te soovite, siis me anname teile pooleks minutiks sõna ja tervitame ka jõulude puhul. aitäh, suur tänu et ma nüüd saan teile öelda praegusel hetkel siin head aega, sellepärast et ma lähen teisele tööle E, tõepoolest ma sain ametikõrgendust ja e, siis jaanuarikuusest olen ma teatud riikide direktor, te just loetlesite neid riike. E, ma tahan teid tänada mm, koostöö eest ja nii nagu me eile arutasime, Eh, me oleme töötanud läbi ja välja eh, erinevaid tekste, mida me siin parlamendis eh, oleme koos üritanud ellu viia ja eh, loomulikult ma tahan teile öelda, et te võite alati mind kutsuda tagasi komisjoni eh, koosolekutele, eriti eh, seoses nende maadega, keda, kelle, mille osas ma nüüd hakkan direktor olema, siin on Slovakkia, Tšehhoslo-, Tšehhi Vabariik ja nii edasi. nii et ma tahaksin teid veel kord tänada ning ma soovin teile ka kõikidele eh, rõõmsaid jõulupühi, eh, siis ka väga head uut aastat, sest et vähemalt ühtekuuluvuspoliitika osas saab aasta olema erakordselt põnev. see loomulikult tähendab, et eh, koostöö parlamendiga on selline asi, mis võib viia kõrgemale töökohale, nii et kui teil on kavatsus kaugemale jõuda, siis tehke meiega koostööd. aga Eh, siin härra Parga oli meiega samal ajal möödunud eh, aastal ja nüüd härra Parga on eh, uues Itaalia valitsuses minister ja tema vastutab väga laia valdkonna eest, kaasa arvatud ühtekuuluvuspoliitika eest ja väga hea, et Fabrizio on nüüd tulnud meie juurde ja nüüd eh, räägib meile nii oma tööst kui ka eh, valitsuse tööst ühtekuuluvuspoliitika osas Itaalias ja tõepoolest tegemist on väga tõsise väljakutsega. et eh, ja mul on tõepoolest väga hea meel näha ka Eh, tema kolleegi, sest et eh, see proua on siin meie juures käinud väga sageli rääkimas Itaalia asjadest, aitäh! suur tänu! minu jaoks on suur rõõm viibida siin, olles juba uuel ametikohal, räägin edasi inglise keeles ja vabandan siis oma kaaskodanike ees viieteistkümnendal detsembril ehk kolm päeva tagasi tuli Itaalia välja tegevuskavaga, esitas selle komisjonile selleks, et äh, eraldada teistele või uutele, uuele kahele prioriteedile kaks, kolm koma üks miljardit eurot, äh, digitaalagenda, haridus, äh, raudtee, valdkond ning samuti tööjõukulude vähendamiseks ja äh, pool sellest rahast tegelikult tuleb sellest, et on lihtsalt vahendid ümber jagatud programmi sees, vähendades Itaalia kaasrahastamise määra või siis pigem tõstes komisjoni või Euroopa Liidu poolset kaasrahastamismäära, mis oli enne viiskümmend protsenti, nii et see oli siis maksimaalsel tasemel ja nüüd seda siis vähendatakse ja läbi selle on võimalik siis äh, leida üks koma viis miljardit eurot, mis lähevad raudtee valdkonda. kahekümne kuuendal oktoobril võttis endale kohustuse eelmine valitsus kirjaga nõukogule ja komisjonile, äh, tervitas äh, ja mida siis tervitati samal päeval ka ülemkogul tahaksin kiirelt rääkida sellest, kuidas mina seda muutust näen. esiteks on oluline teiega jagada seda, kuidas uus valitsus näeb võimalust äh, täita meie ülesanded, samal ajal kulutades rohkem, kuid samas täites meie majanduskasvu eesmärgid. teiseks on seda oluline arutada sellepärast, et tegemist on justkui testiga, kuna me ähm, tegelikult arvestame ka ühtekuuluvuspoliitika reformiga oma tegevuskavas, mis on osa ju ka määruse äh, eelnõust, mis töötati välja tänu Poola eesistuja väga tublile tööle ja kolmandaks, mulle lihtsalt meeldib olla selge ja otsekohene äh, ja jagada siin neid mõtteid ka proua Hüübneriga. üks asi, mis meie arvates on väga tähtis, on see, et liikmesriigid käiks siin regulaarsemalt ja ei arutaks mitte ainult seda, kas N pluss kahest peetakse kinni, vaid ka mida tehakse selle nimel, et seda raha kulutatakse tõhusalt, nii et teen kiirelt, sest et faktid on selged selle sekkumise vajalikkus tekkis siis, kui oli selge, et Itaalia on väga maha jäänud äh, sellest rütmist, millega ta peaks kulutama Euroopa Liidu fonde, vastavalt statistikale oleme me eelviimasel kohal. lõunapoolsetes äh, piirkondades oli see kaksteist protsenti ehk siis pool sellest, äh, mis, mille, milline on Euroopa Liidu keskmine ja teiseks, tegelikult see ei olnud alati nii. Itaalias on olukord lausa halvenenud, me teame, et kõikides liikmesriikides on selle programmiperioodi jooksul võime raha kasutada vähenenud, aga kui me vaatame siin neid täpselt samu kuupäevi, siis me näeme, et nelja aasta lõpuks on Itaalias olukord halvenenud lausa üheksa protsendipunkti võrra. kolmandaks, nüüd aga hea uudis võib-olla üsna kehvas stsenaariumis, isegi äh, läänemispiirkondades, kui me võtame näiteks Basilicata piirkonna Itaalias, siis on ikka selliseid piirkondi, mis ei ole jõudnud veel kümne protsendini, meil on ka siseriiklikud programmid, näiteks äh, haridusvaldkonna programmid, kus see määr on nelikümmend protsenti nii et see ei ole mingi üleüldine probleem, vaid see on piiratud teatud valdkondadega. nii et see oli siis meie lähtepunktiks ja tegelikult see analüüs iseenesest on täiesti lihtsasti mõistetav, kaks piirkonda, millest või neli piirkonna, kaks nendest on siis äh, vanad piirkonnad vanade probleemidega ja teised on uued ühelt poolt killustumine, mida me oleme ka tihtipeale arutanud ja teiselt poolt see, et ei keskenduta tulemustele, vaid keskendutakse protsessile endale. tulemus ikkagi inimeste elukvaliteedi osas ja heaolu osas, nii et see ei olnud poliitiline, poliitilise töö keskmes ja kaksteist äh, punkti, millest ma rääkisin Itaalia parlamendis, need on esiteks siis see, et äh, siseriiklik valitsemistase on vähenenud, eriti mõningates sektorites, segadus detsentraliseerimise ning äh, tsentraliseerimise vahel, valitsuse roll või keskvalitsuse roll väheneb, strateegiaid välja töötades ning järelevalvet teostamises ja sellele järgneb kohaliku taseme valitsemise nõrgenemine ja ka kõrge ebakindluse tase, seda te ilmselt mõistate, aga tegelikult see ei ole seotud mitte ainult kärbetega, mida Itaalia on teinud mitmetel kordadel viimase pooleteist aasta jooksul, aga lihtsalt see tunne, et need kärped ei olnud eriti õiged ja seega võib-olla tehakse veel kärpeid nii et äh, oleks vaja nagu siseriiklikku stabiilsuspakti, aga riigis, kus äh, süsteem on järjest enam föderatsiooni sarnane, siis on vaja, et oleks kaasatud ka äh, piirkondlikud valitsused, et ja et ka Ühtekuuluvusfond ning ka struktuurifondid oleksid selle pakti osa. nii, milline on ravi, neli punkti esiteks prioriteetidele keskendumine kolm koma üks miljardit eurot siis, mis keskendub, mis kasutatakse prioriteetide jaoks ja teiselt poolt kavatsetud eesmärgid. meil on siin ka üks lehekülg, kus põhimõtteliselt on kokku, või siin paberil leht, kus on kokku võetud ka see, millest ma siin praegu räägin see tähendab, et me põhimõtteliselt teeme seda, mida uus määrus meile ette kirjutab, nii et me ei alusta mitte raha ja toimingutega ja siis võib-olla räägime ka sellest, millised tulemused me saavutame. ei, äh, peab ikkagi kõigepealt kindlaks määrama selle, et millised äh, kehva, milliste kehvade teenustega Lõuna-Itaalias me täpselt tegeleme siis äh, äh, milliseid tulemusi me tahame saavutada, milliseid tegevusi me kasutame selleks, et tulemused saavutada ja siis, et milliseid rahalisi vahendeid kas äh, selle kõige tarvis vaja on, nii et strateegia on keeratud nagu tagurpidi. edasi rahaline või finants, alane kindlustunne nii et pikaajaliselt Itaalia valitsuse tegevus kindlasti vähendab äh, ebakindlust ja vastuseks kirjale, mille me saime mitu kuud tagasi volinikelt äh, Haan ja Rehn, siis ütlesime, et äh, jah, stabiilsuse kasvupakt küll, aga ärge kasutage selleks meetmeid, mis ei võimalda piirkondade tasemel enam kulutusi teha, nii et nüüd on parlamendis heakskiitmisel äh, uus kava, mis ei piira kuidagi kaasrahastamisvõimalusi regioonide osaks, osas. ja nüüd neljandaks, näiteks Haridusministeerium, mis sekkub koha peal regioonides kavade ellurakendamises ja mitte äh, nii et siis äh, kas rakkerühmad on loodud, kuidas seda ellu rakendatakse, ähm, millised on tulemused, järelevalve ja nii edasi. mida me siis äh, loodame selle kõigega saavutada, otsesed tulemused, äh, vana hea Keins on meiega veel siin, võib-olla tal jalgealune veidi praegu väriseb, nähes, millises olukorras meie maajagu praegu on, aga siin on ikkagi lühiajalised mõjud, mida ei tasu silmist lasta. jah siin ei ole vaja mitte midagi kahetseda. raha läheb õpetajate taskusse, kes on täiesti alamakstud vastavalt OECD ähm, standarditele. nii et raha läheb õigetesse taskutesse, ehk siis nende inimeste taskutesse, kes tegelikult tööd teevad ja see toob kasu ka äh, ebasoodsas olukorras olevatele äh, töötajatele, üle viiekümne aastastele inimestele, naistele, kes töötavad äh, sektorites, kus nemad on ebasoodsas olukorras ja nii edasi. nii et need on need öö, otsesed mõjud, vana hea Keinsi mõju, aga siis kaudsed mõjud, mille poole püüdleme olen valmis ka küsimustele vastada selles valdkonnas sotsiaalne lepi-, kokkulepe riigi ja äh, Itaalia lõunapoolsete äh, kodanike vahel äh, milline on nende hari, laste hariduse kvaliteet, kui palju aega veedavad nad sõites kodukohast tööle rongiga, mis on mõningates piirkondades väga problemaatiline nii et siit siis need otsesed mõjud majanduskasvale ja äh, lõpetuseks äh, ennetamine, me usume, et me tegelikult näeme juba ette mõningaid muutusi ja ka uuendusi kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, perioodil, seda neljas valdkonnas. esiteks, kui me pöörame selle strateegia nii-öelda tagurpidi, ja keskendume eelkõige inimeste heaolule, nende elukvaliteedile ja paneme siis seda soodustavad meetmed just strateegia keskmesse ja siis seome eh, ka selleks vajalikud tegevused, teeme seda kõike läbipaistvalt, selgitame, miks me arvame, et seda tüüpi tegevused just aitavad meil eesmärgid saavutada nagu ma üldasjade nõukogus ka ütlesin, operatiiv või tegevuskavasid tuleb oluliselt lihtsustada. tulemused, tegevused, miks need tegevused aitavad neid tulemusi saavutada. nüüd teiseks temaati, temaatilised valdkonnad, jah, me peame keskenduma paarile prioriteedile, sest et siis on ka inimestele selge, millega me täpselt tegeleme. kolmandaks, väga oluline on tavalise sektoripõhise poliitika äh, ka sidumine. mõningates liikmesriikides tegelikult need fondid ja nii äh, see on olnud Itaalias ja on ka veel edasi, et nendega justkui äh, killustatakse seda olukorda, tegelikult struktuurifondidega tehakse asju, mis ei ole otseselt üldse seotud sellega, mida tehakse laiemal skaalal, näiteks haridusvaldkonnas nii et eesmärgiks on ikkagi tagu-, tagada see, et see miljard eurot, mille me suuname haridusse, oleksid, et see oleks justkui hoovaks sellele, kuidas raha edaspidi kulutatakse. et sektoripõhine poliitika haridusvaldkonnaks peaks olema spetsiifiline Lõuna-Itaaliale sellele, kuidas me siis laiemalt regionaalpoliitikat seal ellu raskendame ja neljas punkt, ma tean, et see on siin veidi keeruline, Mario Monti tuli välja uue terminiga pressikonverentsil, aga meie räägime ikkagi koostöö tugevdamisest. mõnel pool see võib-olla tähendab midagi muud, aga meie tahame ikkagi Euroopa Komisjoni ja äh, piirkondlike või kohalike omavalitsuste vahelise koostööd äh, suurendada looksime ka rühma, ähm, mille eesotsas oleks minu äh, vasakul käel istuv inimene, aga aseesimees oleks siis äh, Euroopa Komisjonist ja see on meie jaoks väga-väga tähtis samm. president Monti ütles, et tegemist peaks olema süvendatud äh, lähimuspõhimõtte järgimisega. jah, see termin meeldib meile väga kõigepealt on sõna Konstantse Kreelil. Äh, suur aitäh! ma kuulasin siin teid suure rõõmuga. ma olen väga lootusrikas ja loodan teile selleks, et tõesti ühtekuuluvuspoliitika osas ka edasiminegi Itaalias toimuks tihtipeale oleme rääkinud sellest, et millise suuna peaks ühtekuuluvuspoliitika võtma ja nüüd on meil võimalik teist eeskuju võtta. ja tänu sellele kindlasti ühtekuuluvuspoliitika tugineb tulevikus hoopis rohkem subsidiaarsusele. ma olen teie analüüsiga täiesti nõus, teil on täiesti õigus, kui rääkisite Itaaliast, aga siiski üks küsimus. Itaalia ei ole vaid see riik, kus fonde kasutatakse kõige väiksemal määral, vaid ka riik, kus ka veamäär on kõige suurem. see ei ole küll seotud äh, selle mm, mitme või kaasvalitsemisega, aga ikkagi need pakkumismenetlused nüüd kohalikul ja regionaalsel tasemel Äh, eeltingimused, mida hakkame tulevikus kasutama, kas siin võib juhtuda, et kui nüüd on juba raha eraldatud ühe projekti tarvis, projekt on juba olemas, kas siis reeglid on ikkagi juba selged või kas võib juhtuda, et meie pea kohal ripub äh, ikkagi see Damoklese mõõk ja siis tehakse ikkagi vigu ja seda regioonide kahjuks, nii et tahaksin vastust selle kohta. ja äh, lasen esitada paar küsimust järjest ja siis äh, saate vastata. härra Kodmanis. härra minister, mina tahaksin esitada küsimuse erakorraliste meetmete kohta, mille te peate ka läbi suruda, kui me vaatame kasutusmäära näiteks äh, Ühtekuuluvusfondi ja Regionaalarengu Fondi osas Itaalias, siis esimesel detsembril sel aastal oli teie kasutusmäär kaks korda halvem kui ükskõik millises teises riigis, see oli kaheksateist protsenti. põhimõtteliselt äh, terve aasta, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta jooksul on see protsess lihtsalt seisma jäänud, vaid väike kasv novembri-detsembri jooksul ühe, üks koma viis protsenti. kui vaatame Sotsiaalfondi, siis eh, ei ole olukord nii halb. aga ikkagi on see allpool Euroopa Liidu keskmist. nii et eh, teie riigi või teie eelarve defitsiit ei ole ju nii suur kahe tuhande kümnendal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. kas eh, nüüd üritatakse seda väikest defitsiiti hoida tänu sellele, et lihtsalt ei kaasrahastata midagi või on probleem siin nende projektidega üldiselt? nimelt eh, kas toetuse saajad ei tulnud lihtsalt välja äh, Ähm, heade projektidega ja seega ei ole mingisugust põhjust, et valitsus neid edaspidi ka kaasrahastaks, isegi kui me vaatame kahe tuhande äh, eelmist äh, finantsperspektiivist kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus, siis äh, ei ole selle aasta keske, keskpaigaks ikkagi seda määra suudetud tõsta siis N pluss viis. ja, vielen dank. Elizabeth Schörter, palun. suur aitäh. ka äh, ma, mina tunnen head meelt selle üle, et nüüd on võimalus ka praktikas teooriat katsetada. ning me näeme siis neis väga rasketes tingimustes, mis praegu Itaalias valitsevad, kas teie teooria on elujõuline. me teame, et valitsus ei ole Itaalias eh, väga palju teinud selleks, et vaadata, kas on võimalik kasutada ära innovatiivseid kavasid eh, mahajäänud piirkondades ning eh, me ei tea, kas nad on olnud jätkusuutlikud, aga nüüd te saate väga keerukates tingimis, tingimustes äh, suunda radikaalselt muuta, nii et äh, tõesti äh, väga huvitav on näha, kas see ka vilju kannab, me oleme alati äärmiselt suure huviga teie teooriatesse suhtunud ning me sooviksime kõik lõpuks näha, kuidas ühes piirkonnas äh, on äh, tulemustele suunatud äh, programmide elluviimine toimu-, toiminud. aga kindlasti saab see olema keerukas. kas te olete suutnud arvestada ka teise osaga äh, teie enda teooriast, ma mäletan, et omal ajal oli see väga oluline, te tahtsite ka seda ellu viia. kas äh, te kaasate ka regioonid, kui te selle suure muutuse läbi viite, kohalikud omavalitsused näiteks? Äh, nendega on meil küll partnerlusi, aga ma tean äh, tänu oma kontaktidele Itaalia partneritega, et tegelikult nad ei ole kaasatud, me räägime keskkonna, sotsiaal, sugudevahelise võrdsuse süvalaiendamise partneritest ja nii edasi, nad peavad kõik olema kaasatud ning Neil peab olema sõnaõigus järelevalvekomitees ning neil peab olema võimalus võrdsel eh, tasemel kohalike omavalitsustega läbirääkimisi pidada, see on olemas määruses. kas ka selle kavatsete te üle võtta? tegemist on eh, teise osaga teie teooriast, aga see on äärmiselt oluline, nii et me ei saa ainult ülalt alla liikuda ma tean, et seda on veelgi keerukam olla ja väga keerukas on kohapealseid organisatsioone kaasata, aga ma tahaks teada, kuidas see toimib. suur aitäh ja nüüd annaksin sõna minister Parkole. suur aitäh. jah, vigade määr on miski, mis tekitab tõsist muret ja tuleb mõista, et võttes arvesse praegust olukorda ja e, neid probleeme, mis meil on, siis me peaksime ikkagi ettevaatlikult neid arve kasutama, tegemist on olukorraga, kus äh, on ülevaade tehtud äh, riigist hetkel, kui kõik ei ole veel ellu rakendatud, võib-olla see ülevaade on negatiivsem kui äh, lõpptulemus, aga ma usun, et kui me räägime tingimuslikkusest, siis ma arvan, et ka see, mis teie ütlesite, sellega tuleks arvestada, see on selge. nii palju, kui mina olen aru saanud Eh, siis eh, Itaalias tagasi ma näen, et eh, vigu ei tekita mitte ainult see valdkond, vaid ka muu, aga jah, tingimusi tuleb parandada. rääkisite ka sellest, miks Itaalia on nii maha jäänud ja räägiksin natukene sellest. tegemist on ülevaatega eelmisest aastast, sellepärast et ainult seda on võimalik eelmise programmeerimise perioodiga võrrelda, ma võin selle siia jätta, olgugi et see on itaalia keeles, teised on, teised dokumendid on inglise keeles, aga kolme aastaga, kaks tuhat kümme, jah, nelja programmi aasta jooksul on Itaalia seitsme koma nelja äh, protsendi juures, nüüd me oleme kaheteistkümneni jõudnud ülejäänud Euroopa oli neljateist koma nelja juures. nii et peaaegu kahekordne vahe ja see on alles jäänud, aga huvitav on siin vaadata seitse päev, seitse aastat varem olnud olukorda. Itaalia oli seitse aastat tagasi kuueteist koma kuue protsendi juures ning nüüd need riigid, kus oli üle neljateistkümne, nemad on, äh, olid kahe, üle kahekümne protsendini jõudnud seitse aastat tagasi, nii et me näeme, et kõikide tulemused on halvenenud. tegemist on üldise probleemiga, aga Itaalias on veel läinud kui mujal. ja see puudutab nii kaasrahastamist kui äh, projektide kvaliteeti. projektide kvaliteet on probleemiks, sellepärast et tihtilugu äh, on lihtsalt äh, unustatud, miks üldse raha kulutatakse, nii et äh, kui me räägime projektidest ja unustatakse ära, miks neid vaja on, siis tähendab see lihtsalt seda, et antakse teada teatud äh, statistikast ja nimedest, aga tegelikult äh, kodanikud ei oota mitte midagi sellest kõigest, isegi ei selgitata, miks seda tehakse, nii et tegelikult tähendab see seda, et ametitel ei ole mingisugust survet, et tulemusi saavutada. sisemise stabiilsuspakti äh, raames tähendas see aga seda, et kui Mm, üks regioon äh, liigselt kulutas, siis äh, kaasrahastamise osas äh, tekkis probleeme. kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist on ette nähtud miljard eurot. Haan ja Reeni kirjas räägiti stabiilsuspaktist kinnipidamistest aga kaasrahastamine on kindlasti üks asi, mis kuulub kogu, kogu protsessi juurde. ma rääkisin äh, sellistest küsimustest, mida on tõesti väga pikalt äh, regioonidega läbi räägitud. me vaatasime, mida esmalt tuleb teha, võtame näiteks raudteed alguses me pidasime silmas ainult äh, peamisi äh, transporditeid, aga kui me hakkasime regioonidega seda arutama, siis tuli vaadata, milleks seda kõike vaja on, järgnes avalik arutelu, inimesed äh, hakkasid huvi tundma ajakirjanduses räägiti sellest Twitteris, Facebookis ja mujal, nii et kõik, äh, kogu see arutelu muutis tegelikult seda, mis, äh, mida me arutasime ja mis, mida me otsustasime äh, lau-, tollel kurikuulsal laupäeval Roomas. hariduse osas samamoodi, alustasime ühest mõttest, seejärel arutasime seda regioonidega, aga näiteks ehitusvaldkonnas on just regioonid vastutavad äh, ning äh, seejärel me muutsime lõplikku otsust partnerluse kohta, siin pean ütlema, et ma sellega nii rahul ei ole, sellepärast et järelevalvekomitee, kus partnerid on äh,, ei tahtnud reageerida. aga enne otsuse vastuvõtmist me ikkagi kõik kohtusime kõigiga ning äh, päris kummaline, aga toetati väga laialt ja see äh, tuletan meelde, et siis ju ametiühingud äh, streikisid ja ei tahetud, et osaletaks sellel kohtumisel. me arutasime nendega neid küsimusi, aga ning nad toetasid tugevalt meie otsust. aga lisaks sellele me otsustasime, et partnerluse raames tuleb arutada ka järgmistavaid samme ning väga huvitav oli ettepanek äh, vananevate isikute kohta. see on kindlasti üks selline küsimus, millele pööratakse rohkem tähelepanu, kui me räägime partnerlusest. suur aitäh, proua Matsooni! suur aitäh, lugupeetud esinaine, härra minister! tere tulemast siia ja ma pöörduksin teie poole teie emakeeles, sellepärast et äh, keelelise tun-, keele tunnustamine on ka üks äh, asi, mille nimel me võitleme Itaalia delegatsioonis. me ei taha, et meilt äh, võetakse ära võimalus omaenda emakeelt kasutada, sellest tulenevalt äh, räägin mina ainult itaalia keeles. härra minister, te rääkisite kokkuleppest, mis sõlmiti teatud äh, Itaalia regioonidega just Lõuna-Itaalias ajalehtedest äh, me lugesime, et eesmärgiks on siin see, et ei läheksid kaduma väga vajalikud vahendid Lõuna-Itaalia äh, piirkondade jaoks ning et äh, ei jäädaks ilma olulistest ressurssidest, sellepärast et lihtsalt regionaalsest programmeerimisest pole kinni peetud. kinni pole aga peetud äh, neist kavadest äh, finantskriisi tõttu, sellepärast et äh, liikmesriikide vahendid on kokku kuivanud ning vähem on vahendeid eraldatud ka piirkondadele sellest tulenevalt ning seega on olnud keerukas regioonidel kõiki regionaalseid kavasid ellu viia samuti on kaasrahastamise määra ümber läbirääkimised toimunud ja seda on vähendatud viiekümnelt protsendilt kahekümne viiele protsendile liikmesriigi tasandil. Te väidate, et nii see ei ole, aga eh, see info on minuni jõudnud, kui te eh, saate parandada mind selles osas, siis eh, muidugi võin ainult rõõmu tunda selle üle. kaasrahastamise määra aga muudeti ning ma tahaksin nüüd küsida ning see küsimus äh, tegelikult äh, põhineb neil andmetel, mis mul on. Äh, pean ütlema, mul on ka otseseid kogemusi olnud. viimastel kuudel tulin välja hüpoteesiga, et tuleb kaasrahastamise määra vähendada ja mulle öeldi Euroopa tasandil, et ei, nii ei saa, sellepärast et see oleks võimalik ainult läbi määruse muutmise, nagu muudeski riikides, kus on abi andmisega alustatud. ja veel üks asi. me oleme korduvalt sellest rääkinud ja muret tundnud Itaalia delegatsioonis selle üle. siin ma pean silmas järgmise programmeerimisperioodi tingimusi ja need tingimused on äh, ära määranud komisjon me võime üldiste põhimõtetega nõustuda, parem kontroll, rohkem jätkutööd, vigade vältimine, eh, nagu kolleegid ka meelde tuletasid, on tegemist vigadega, mis eh, tõttu on keerukas saavutada eesmärke ja täita antud lubadusi, me oleme nõus, et sanktsioone tuleb suurendada ning tuleb ka teatud eh, tingimuslikkusest lähtuda, aga samas tuleb arvestada ka üldise majandusliku olukorraga ning ühtekuuluvuspoliitika peab ikkagi eh, lähtuma ka Maastrichti kriteeriumitest ning stabiilsuspaktist. Eh, ma kardan aga, et meie riik ei saa siin kõige sellega nõustuda seda seetõttu, et eh, ühtekuuluvuspoliitika on juba eh, selline, eh, mis ju põhineb solidaarsusel. teatud Euroopa Liidu piirkonnad on maha jäänud ning tegemist on siis teatud määral nendest piirkondade hüvitamisega. olgugi, et jah, eeskirjadest tuleb kinni pidada ning tuleb kinni pidada ka antud lubadustest partnerluslepingud. komisjoni ettepanekus äh, tugevdatakse neid järgmiseks programmeerimisperioodiks. tahaksin äh, veel kord toonitada, et oleme veendunud, et kohalikule ja regionaalsele tasandile tuleb anda rohkem autonoomiat. ma olen nõus ka sellega, mida ütles kolleeg Schröder Schröter, vabandust. ma usun, et see kava, mille te olete välja töötanud, tegelikult äh, liigub äh, vastupidises suunas, sest siin räägitakse otsuste ning tegevuste tsentraliseerimisest. Äh, kõik oleks keskvalitsuse kätes, nii et tegemist oleks tõsise taas tsentraliseerimisega. suur aitäh, kolleegid, ma Äh, küll ei tahaks, et see nii oleks, aga meil on veel seitse kõnelejat. Äh, nii et palun tehke võimalikult lühidalt, ma tean, et Itaalia kolleegidel võib sellega raskeks minna, sellepärast et äh, siin on ju nende minister Parga, aga härra Utsias, palun nüüd. Benvenuto, <clears throat> benvenuto. tere tulemast, härra minister. me tunneme head meelt teie poolt välja pakutud mõtete ning äh, teooriate üle, nii et kõik see on väga teretulnud. sellepärast, et see täidab äh, suure tühimiku, äh, mis on aastaid meid halvanud Itaalia valitsus ei nimetanud Euroopa asjade ministrit eh, juba üle aasta ametisse, nii et ei ole mõtet eh, üllatuda nüüd vastulöökidest ning sellest, et eh, regionaalsel ja kohalikul tasandil ei ole kõike laabunud nii nagu vaja. ma olen näinud, et me peaksime tegelikult pöörama rohkem tähelepanu sellele, et võib tekkida oht, et jäädakse ilma rahastamisest praeguse programmeerimisperioodi käigus, kuid samas tuleb mõtelda ka tulevikule. siin komisjonis ja mujalgi viimastel nädalatel on hakatud arutama uue regulatsiooni ning kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend programmeerimisperioodi üle Te rääkisite tugevdatud koostööst Euroopa Liiduga ja ma tahaksin küsida järgmist. kas on võimalik äh, tugevdatud koostööd edendada parlamendiga, kas on võimalik koos äh, välja kujundada teatud lähtepunkt. me muidugi mingeid illusioone endile ei loo, meil on olemas piisavalt statistilisi andmeid, mis tuletavad meile meelde praegust kurba olukorda, aga võib-olla oleks võimalik luua selline äh, juhtimispult, kus töötatakse välja võtmekontseptsioonid, mille alusel oleks võimalik siis tulevikku vaadata, edasi liikuda ning see tähendaks seda ka muidugi, et on vaja piisavalt vahendeid need vahendid, mis meil on, on ainsad, millest peale me loota saame, nii et see on minupoolne ettepanek. ja seejärel kahepoolselt me võiksime võib-olla veel seda küsimust arutada, aga ma esitaksin selle küsimuse juba praegu siinsamas komisjonis. Te rääkisite samuti eelarveseadusest ning lõunapoolsetele piirkondadele mõeldud rahade ümbersuunamisest. tahaksin küsida järgmist. Need vahendid, mis regioonidelt ära võeti, kas on võimalik neid asendada, sellepärast et valitsus peab ju tagama, et vahendid äh, asendatakse, vastasel juhul on tegemist lihtsalt kaotsi läinuga. kas te saate siin äh, meile lubada, et te tagate, et asendatakse see, mis on ära võetud? avendo avuto occasione prima mi congratulo per il suo incarico. härra Corona, mul ei olnud võimalus parem sõna võtta, kõigepealt ma tahaksin teid tänada, et te siia tulite ja õnnitleda teid uue töökoha puhul, kindlasti on teie töö väga raske. nüüd aga sellest, mis on teie arvamus, kuidas me niisugusesse olukorda oleme jõudnud viimastel aastatel oleme me kaotanud usaldusväärsust väga paljudes valdkondades, aga nüüd mõned lühikesed küsimused. kõigepealt. E, ma olen väga kahju, et Konstantsa ära läks. aga nüüd see uus e, vahekategooria, mis on sisse viidud, mida selle kohta arvat-, arvata? teiseks regioonide roll. partnerluslepingutes regioonid eh, nõuavad niisugust asja. regioonid tahavad, et neid hõlmataks põhitegijatena just partnerluslepingutesse. ja milline on siis keskvalitsuse arvamus? kui ma teist õigesti aru sain, siis need eh, põhilised reeglid, mis on Euroopa käitumiskoodeksis, ütlevad, et kohalikke omavalitsusse tuleb hõlmata plaanide haldamisse. nüüd vastab härra eh, Parka jah, ma teen täpselt samamoodi nagu teiegi, räägin itaalia keeles mis puudutab kaasfinantseerimist siis me eh, kasutasime hoopis teistsugust süsteemi kui teistes maades. Eh, seal on öeldud, et kaasfinantseerimismäär pannakse paika määrusega E teatud maades oli kaasfinantseerimise määra vähendamine eesmärgiks. meie valisime hoopis teistsuguse tee. kahjuks e, Euro-, e, Itaalia press on rääkinud sellest, et kaasfinantseerimine väheneb kakskümmend viis kuni viiskümmend protsenti tegelikult meie vaatame asjadele teisiti. meie vaatame just projekte, millega me tahame hakkama saada. see puudutab äh, äh, raudteid kõigepealt nende projektide elluviimiseks, kulub kümme aastat. me äh, kvantifitseerisime kaasfinantseerimismäära, me suurendasime miinimumi aga tegelikult me tegime kõike pärast seda, kui äh, programmid on äh, välja toodud. tegelikult me ei ole päris lõplikke numbreid välja öelnud. me räägime viiekümnest, viiekümne neljast, viiekümne viiest protsendist, me räägime eh, ühe koma nelja miljardist eurost, mis on ette nähtud eh, ainult niisuguste projektide jaoks ja tegelikult me viisime selle väljaühenduse eh, rahakotist raudteeprojektide jaoks seda me kasutame raudteevõrgu jaoks, nii et, et see on väljaspool seda äh, konteksti ja siis te küsisite, milline on oht otsuste langestamise puhul tsentraliseerimisel. asi on just vastupidi, seda plaani arutati regioonidega loomulikult eh, järelevalve jääb eh, keskvalitsuse õlule. aga me ikkagi mõtleme, et eh, keskvalitsus teeb seda, mida ta tegema peab. jälgib olukorda. aga kui tegemist on kooliga näiteks, mida on vaja ehitada, siis loomulikult eh, keskvalitsus peab eh, hoidma eh, protsessil silma peal, aga põhimõtteliselt mingit ohtu detsentraliseerimisele ei ole mis puudutab kokkuhoiupoliitikat, siis te, kui te ei vii läbi mingisugust kokkuhoiumeetmet, siis te si sisuliselt eh, rikute seadust ja te lihtsalt ohustate ühtekuuluvuspoliitika vahendeid. me ikkagi mõtlesime, et on vaja teatud karistusmeetmeid nende jaoks, kes tingimustest kinni ei pea. aga need peavad olema õigustatud, need peavad olema proportsionaalsed ja praegune ettepanek ei austa neid kriteeriumeid, mida ma nimetasin, see on proportsionaalsus ja ähm, õiguspärasus aga nüüd ma lähen edasi inglise keele peale. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal eh, perspektiivis peab Itaalia eh, parlamendi rolli olu, äärmiselt oluliseks, sellepärast ma teie ees esinengi. oluline on eh, regioonide puhul see programmide heakskiitmise samaaegsus ning parlamendil on selles osas oluline roll, otsuseid tuleb arutada ja otsused langetada eh, samaaegselt erinevatel tasemetel. Eh, Euroopa eh, käitumiskoodeks on meie jaoks põhimõttelise tähtsusega, me tahame, et seda eh, arutatakse komisjoniga avalikult, et kõik otsused võetakse vastu demokraatlikul moel, mitte et asi ei tule järsku ühe kuu pärast eh, eh, käibele. Itaalia arvab, et erilist tähelepanu tuleb pöörata nendele regioonidele, mis on väljumisfaasis ja kõik läbirääkimised tuleb läbi viia üheskoos teiste liikmesriikidega. De Angelis. suur tänu. minister, eh, õnnitlused teile, soovin teile edu töös õnnitlen teid uue ametikoha puhul. tegelikult mul on väga palju küsimusi, aga esitan ainult ühe. ja mis minu arvates on äärmiselt oluline. kulutuste kvaliteet. väga sageli me räägime numbritest, me räägime kvantiteedist, aga mitte kvaliteedist kui ressursse kasutatakse mõistlikult ja hästi, kui neid, kui need teenivad äh, arengu ja kasvu huve ja kõige rohkem loovad töökohti, siis ma küsin teie käest, millised instrumendid ja algatused aitavad need eesmärgid ellu viia? suur tänu, Jan Olbrit! suur tänu, härra minister! väga hea meel teid siin näha uues rollis. Eh, meid huvitab osaliselt eh, Itaalia probleem, aga veel rohkem huvitab meid just nimelt teie kogemus selles osas, mida te hakkate tulevikus tegema. nüüd mõned konkreetsed küsimused. selles dokumendis eh, Teie eh, kasutate terminit National eh, Competence Centers ja mida see tähendab? kas teile ei tundu, et te lähete tagasi sellesse perioodi, mida mina mäletan, oli eh, niisugune aeg, kui komisjon oli kaasvastutaja liitumiseelses perioodis. aga nüüd teie ütlete, et komisjon peaks täitma oma rolli just nimelt rakendusfaasis. kas te mõtlete, et see on midagi sellist, mida te kasutate tulevikus või on see ainult selline ajutine kriisileevendusmeede? järgmine küsimus. mida te arvate ESF-ist ministrina? mida te mõtlete eh, delegeeritud Eh, aktidest, kuidas seda tulevikus kasutada. Teie seisukoht on meie jaoks väga huvitav. ja siis veel üks element. Eh, see eh, temaatiline kontsentratsioon. Teie ministrina mida te mõtlete, sest tegelikult see tähendab eh, ressursside eraldamist väga kindlal eesmärgil, aga kas me ei peaks olema hoopis paindlikumad? aitab küll. suur tänu ja nüüd proua Kosta. tänu. väga hea meel, et meie ees esineb uus minister ja eh, tegelikult see, mida tehti Proodi valitsuse ajal, on meie jaoks nagu viitepunktiks. nüüd konkreetselt Itaalia olukorrast. see programm, periood, mida me läbisime ja ma arvan, et Itaalia eh, regioonid saaksid mängida tunduvalt olulisemat rolli kui varem, aga see viib ka küsimusteni ja tegelikult ehm, seda on juba püütud tõstatada. kõigepealt on puudu eh, riiklikust strateegilisest raamistikust, kus oleksid ühised eesmärgid selgelt välja toodud. meil peavad olema riiklikult kokku lepitud strateegilised eesmärgid, mis hõlmavad ka piirkondi oli selline suurepärane programm Itaalia kaks tuhat viisteist, aga sellest astuti tagasi. see oleks võimaldanud regioonidel äh, sõnaõiguse äh, üldises valitsemises. mulle tundub, et seda strateegiat võiks äh, uuesti elustada kui regioonid omavahel rohkem kokku lepivad. ja e, lihtsalt me peame piirkondi julgustama tulla välja oma programmidega, e, tegema koostööd. see puudutab e, haridusprojekte. ja nüüd Euroopa või Itaalia võiks kasutada Euroopa sotsiaalfondi, kui Eh, väikeettevõtted saaksid eh, kasutada eh, seda raha, aga loomulikult me peame arvestama kõiki tingimusi, mis üldse võimaldavad juurdepääsu rahale. sotsiaalpuhver kujundatakse ringi ja sotsiaalfondi ei saa enam kasutada teatud sisemaiste teemade jaoks ja kuidas siis nüüd luua niisugune side kohalike omavalitsuste vahel? kas siis on olemas raha kohanemise jaoks, kohandumise jaoks? kui näiteks Ehm, e, kohalik valitsus või keskvalitsus ei suuda viia ellu neid reforme, mida ta on ehm, öelnud, et ta ellu viib, kas see mõjutab kuidagi kohalikke omavalitsusi ja piirkondi? mulle tundub, et me peame täpsemalt üheskoos defineerima kas need menetlused, mida, mis paberil väga ilusad välja näevad, tagavad ka tõeliselt läbipaistvuse? nii et meil oleksid ikkagi sellised menetlused, mis suurendavad tõhusust. vaja on vaadata, milliseid tehnilisi eh, vahendeid me kasutame selleks, et oleks parem koordineerimine kohaliku ja keskvalitsuse vahel. Mikar Töirer, suur tänu eh, väga hea, et te siin olete, mina olen raportöör, kes rääkis eh, riikide eh, võimest kasutada ära raha ja teie rääkisite, et mõnedes regioonides on see võime väga väike ja te teate, et teises regioonis on see parem ja te tahate kasutada paremat praktikat. väga kahju, et Ehm, sellised olukorrad on ja küsimus ei ole mitte ainult kaasfinantseerimises, vaid ka võimekuse loomises äh, oleks vaja töötada äh, tugevate piirkondlike kohalike omavalitsuste nimel ja minu küsimus on see, te olete väga kuulus inimene siin Brüsselis, terve Euroopa Liit tunneb teid. mida te arvate Itaalia kogemusest? struktuuri ja ühtekuuluvusfondide kasutamine, kas need saaksid eh, mängida suuremat rolli Itaalia makroökonoomilises stabilis-, stabiliseerimises, mitte ainult praeguse Itaalia kriisi, eh, võlakriisi valguses? ma arvan, et me peaksime eh, koondama tähelepanu just eh, ühtekuuluvusstruktuurifondidele selleks, et tõuseks Euroopa majanduste konkurentsivõime. mida teie asjast arvate? suur tänu ja viimane küsimus, viimane sõna, viimane küsimus. suur tänu, et te olete siin, ütleb härra Nesteroi. paar küsimust. Eh, Baka raportis räägitakse äh, tähendab, räägiti teatud lähenemistest ja nüüd, kas teie lähenemine ongi selline nagu see, mida te tõite välja oma raportis, sest praegu me oleme muutuste ajas ja kas teie pakute välja just neid asju oma valitsusele, mis olid teie raportis? näiteks äh, praegusel hetkel Teie räägite Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiast, mikspärast on nii vähe räägitud ähm, energiaküsimustest? ja siis on võimalik kulutada väga palju raha haridusele. Te ütlete, et te tahate sellest teha oma prioriteedi. aga kui te ei muuda oma tööturgu, kui te ei tee oma tööturgu eh, eh, paindlikumaks, siis te võite kulutada raha nii palju, kui tahate, ilma tulemusi saavutamata. nüüd teie valitsus eh, püüab asju muuta, aga kui te vaatate, eks ante tulemustele teie ütlesite, et kui siiamaani ei ole olnud eh, väga sihipärase tegevus valitsuse poolt, kuidas siis nüüd hakatakse järsku sihipäraselt tegutsema? suur tänu nende küsimuste eest. Eh, mina nüüd koondan tähelepanu just Itaalia tulevikku puudutavatele küsimustele et kuidas me kavatseme kvaliteeti parandada. kvaliteet on täiesti fundamentaalse tähtsusega ja me loodame seda teha e, niimoodi, et me mm, räägime uue määruse e, vahendite kasutamisest, nii et me tegelikult e, nii et, et tegelikult me, rong sõidab, me püüame rongi juhtida ja ka rongile järele joosta e, me tõepoolest teeme seda niimoodi, et me e, koondame tähelepanu tulemustele, me teavitame e, tulemusi, avalikustame neid ja räägime tõhususest. me praegusel hetkel paneme raha koolidesse, aga vaatame, kas ka asjad muutuvad kas eh, õpetamine läheb paremaks, kui raha jõuab õpetajate taskusse? ja nüüd ma hüppan üles viimase, üle viimase küsimuse juurde. meil oli eh, energiaprogramm, eh, seda kasutati Itaalia lõunaosas, tulemused olid üsna huvitavad, aga praegusel hetkel Itaalia Äh, kasutab näiteks Lõuna ja tänu sellele programmile Lõuna-Itaalia kasutab kaks korda rohkem äh, taastuvenergiaallikaid kui Põhja-Itaalia. Äh, ja kuna me oleme juba energia osas ühe asja ära teinud, siis me otsustasime minna üle teiste prioriteetide juurde. mis puudutab nüüd tööturgu, siis Äh, osa meie programmist äh, puudutab koolide kvaliteeti. ja mõnede koolide kvaliteet äh, Lõuna-Itaalias on väga kehv. Need lapsed isegi võib-olla ei pea kinni seadustest, nendest võib, saab eh, niimoodi ehm, kergesti organiseeritud kuritegevuse ohvrid. nüüd me eh, püüame saavutada seda, et vähemalt saavutatakse eh, piisa miinimumstandardid ja kui me nüüd räägime tööturust, siis inimesed peavad omama vähemalt mingisuguseid miinimumteadmusi. aga tegelikult me tegeleme ka eh, tööturuga, just nimelt sellega, kuidas inimesed lähevad koolist tööturule ja me jõuame, me loodame siis jõuda selleni, et need et eh, ette nähtud tegevused muutuvad eh, prototüübiks meie tulevastele poliitikatele, et me tegelikult nagu õpime ja töötame ja tegutseme probleemi lahendamisega samal ajal mis puudutab tulevikku, siis mida me mõtleme National Competence Centeri äh, mõiste all? mõnikord võivad need tähendavad või tähendada lihtsalt seda, et näiteks üks mingisugune osakond eh, valitsuse sees töötab väga hästi, näiteks võib, see võib olla isegi haridusministeerium, sellepärast et need on inimesed, kes töötavad väga hästi, nende arvamust usutakse, neid respekteeritakse ja nad võivad minna näiteks ehm, kusagile kohalikku omavalitsusse ja õpetada inimesi, teinekord see võib tähendada moodustada mingisuguseid ameteid siia mm, tegelikult rohkem ütleme näiteks inseneriküsimustega on tegeldud põhjas, aga nüüd võib-olla neid kogemusi saab kasutada lõunaregioonides. nii et, et me peame, me mõtleme siin niisugusi loomulikult tekkinud selliseid keskusi, millel on usaldusväärsus nüüd eh, lähimuspõhimõtte süvendamine. praegusel hetkel me eksperimenteerime ja te võite loomulikult tulla vaadata, mida me teeme. nii, mina näen asju niimoodi, et me peame eh, strateegiliste valikute osas jagama vastutust ja see ei lõpe ära sellega, kui kirjalik eh, leping on ellu viidud kui me räägime rakkerühmadest, siis me mõtleme niimoodi, et rakkerühm mitte ainult ei kirjuta mingi lepingu, vaid ta eh, tegutseb eh, kogu aeg. ja eh, need ei muutu mitte mingisuguseks ametlikuks administ-, administratsiooni osaks, vaid lihtsalt need on sellised grupid, kes ähm, lahendavad ülesandeid Eh, ka rakendusperioodil meil on olemas eksperdid, Sabina ja Itaalia meeskond näiteks tegelevad eh, hariduse valdkonnas. aga ikkagi me räägime praegusel hetkel strateegiast, mitte juhtimisest. ja eh, kui meil on olemas indikaatorid siis me vaatame ka oma indikaatorid läbi, nii et, et tegelikult me lahendame ülesandeid. nüüd ühtne strateegiline raamistik. see, mida te räägite, on väga keeruline. E, asjad on tegelikult väga keerulised, te räägite kiirest reageerimisest, aga asjad on keerulisemad kui nii. jah, e, tõepoolest ähm, võib-olla meie mõtteid saab kasutada prototüübina. nüüd ühtne strateegiline raamistik, tegelikult see on asi, mis tegelikult tegi, teeb mind murelikuks. mina tegelikult kardan, et meie liikmesriigidena kaome ära selles kompromissis, mida komisjoni poolt me kuuleme viimases nõukogus ütlesin, tõin ma uuesti välja Itaalia arvamuse, aga ma jäin vähemusse. kui tegemist on ainult komisjoni dokumendiga, siis see jääb lihtsalt komisjoni eh, dokumendiks. aga me, me peame ju kõik seda toetama, seda peab toetama nõukogu. mina Äh, ütlesin, et me peame saama, me peame tagama legitiimsuse, aga liikmesriigid ei tohi selles legitiimsuses lahustuda. see praegune ettepanek on liiga paindumatu. Äh, ja sealt me jõuame äh, konkurentsivõime juurde. siin üks inimene tõi selle välja, aga näiteks Kalaabrias ei ole mõtet raisata raha ülikoolide peale. on mõni ülikool vajab ainult toetust, sellepärast et nad ei kasuta seda raha mõistlikult, nad lihtsalt eh, raiskavad raha ära. loomulikult tuleb eh, käsitleda Kalabria ühiskonda, vaja on eh, sotsiaalset lepet, me oleme sellega jäänud juba hiljaks, sest ei saa teha mingisugust ootamatut hüpet sellepärast, et me ei saa öelda, et Kalabria eh, hüppaks kusagile, et me ainult raiskaksime raha, kui me nendele eh, raha annaksime. sellepärast, et need, kes tulevad väljaspoolt nõustama, tegelikult ei tee mitte midagi eh, kasulikku ära. komisjoni ettepanekus tegelikult on sotsiaalfondi, fondi osas päris mõistlikud ettepanekud, mis võimaldavad seda paindlikumalt kasutada loomulikult on vaja eh, väga täpselt teada, millele me kulutame raha, aga eh, regioonid on erinevad. ma kardan, et ma räägin liiga pikalt, sest teie kenas, teie ees on nii kena esineda aga siin te rääkisite regionaalprogrammidest. Eh, meie kogemused väga head ei ole, sest ei olnud selge, kes teeb mida. Eh, oluline on, et regionaalprogrammide puhul oleks eh, selgemini jaotatud vastutus ja siis eh, tingimuslikkuse sisseviimine. ma kardan, et me ikkagi peame selle eksante lähenemist kasutama, mitte üritada äh, auke pärastpoole kinni lappida me peame ikkagi teadma, mis meid ees ootab ning ja ähm, Põhja-Itaalias me kasutasime ära võimalust raha paindlikumaks jagamiseks. mulle tundub, et see on kõik um,. Have... Uh, ma arvan, et sellega oleme lõpetanud ka arvamuste vahetuse minister Parkaga ja meie kõigi nimel võin ilmselt öelda, et me mitte ainult ei hinda väga seda, mida te Itaalias teete, vaid äh, ka hindame väga teie kommentaare tulevikupoliitika teemadel, sest et hetkel on just käimas arutelu üldmääruse teemadel. ja me teame, et nõukogus ei olda sel, paljudes teemades ühel meelel, nii et suur aitäh, et te ütlesite, et tõesti mõningates valdkondades on neil natukene veidrad seisukohad, nii et kui teil on äh, tunne, et teil on vaja midagi meiega jagada, sest et te siin korraldate ju praegu nii-öelda eksperimenti, siis oleks väga tore, kui teid saaksime veel kord kuulda, nii et kui te tahate midagi meiega jagada, siis äh, tulge, aga kõike paremat teile, Itaalia valitsusele, härra Montile, loodame, et Itaalia tuleb sellest kõigest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 Thank you for coming. All the time contributing. Yeah. Thanks. Thank you. Um, dear colleagues, we go on. The next point on kallid kolleegid, jätkame järgmise päevakorrapunktiga, milleks on kuulamine. viimasel kahel aastal on see teema olnud väga oluline, paljude teie jaoks SKP ja muud ühtekuuluvuspoliitika kriteeriumid, meil on siin kohal äh, neli eksperti ja ma saan aru, et ja nii, kuidas nad esinevad, see järjekord on ka öö, äh, loogilise, loogiline järjekord, nii et kõigepealt siis annaksin sõna professor Jacek Šladale teemal, et kuidas mõõta ühtekuuluvuspoliitikas äh, sotsiaalmajanduslikku arengut. meil on tund ja veerand aega, nii et palun rääkige nii lühidalt kui võimalik et siis oleks aega pärast küsimusi esitada ja asju täpsemalt selgitada. professor Šlahta, teil on sõna, palun. Thank you very much for, for invitation, I will, I will try to be as concise as possible. Äh, suur aitäh selle kutse eest, üritan teha nii äh, kiirelt kui võimalik. rahvamajanduse arvepidamine lõpuks oleme jõudnud siis äh, rahvamajanduse arvepidamise süsteemile, millega tuli välja Nobeli preemia laureaat Richard Stone ja ÜRO ja siis Euroopa arendas seda edasi, millest sai siis Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteem. ühtlasi on meil ka ühtekuuluvusleping, kus on majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne mõõde kõige kaugemale oleme me jõudnud majandusühtekuuluvuse mõõtmisega, nii et selleks kasutatakse siis SKP-d. sotsiaalne aspekt, enamasti töötuse tase, kuid ka öö, tööhõive tase ja territoriaalse ühtekuuluvuse osas oleme me jõudnud vähem öö, edasi see puudutab siis näiteks ligipääsetavust, äh, reisiaega ja ka muid aspekte. skp, miks seda vaja on ja miks siis jah ja miks ei? Äh, peamised küsimused, see on enam-vähem objektiivne viis mõõta tootmist, kuid see ei mõõda heaolu või riigi rikkust või ühe piirkonna rikkust nii et kui meil on vaja võrrelda erinevaid riike või piirkondi ja tahame teada, kuidas nad arenevad, siis eh, on see siiski kõige parem eh, näitaja. nüüd eh, on võimalik ka lihtsustada seda mõõtmist, kerge on näidata seda, et tegelikult see kõik on väga eklektiline nii et kui midagi makstakse, siis seda ka mõõdetakse, kui ei maksta, siis ei mõõdeta. Äh, siin on ka äh, ulatuse küsimus nüüd, äh, kas tuleks arvestada sinna sisse ka sellist tootmist, mis kahjustab keskkonda? Ähm, samuti varimajandus ja nii edasi. on probleeme ka erinevate territooriumite vahelise võrdlemisega, milliseid hindu täpselt kasutada, millist äh, vääringut peaks kasutama, kuidas äh, seda tõlgendada, kuidas seda taandada ühise nimetajani, enamasti kasutatakse selleks siis ostujõu pariteeti. nüüd äh, territoriaalne mõõde üritame võrrelda riike, eh, kuid ka regioone ja eh, need on siis NATS kaks ja NATS kolm piirkonnad. väga erinevaid tulemusi oleme saanud siis, kui võrrelda eh, rahvast või territooriumi ennast, nii et tekib küsimus, kas ühtekuuluvusprotsessi saab üldse selgitada läbi SKT ja siin on siis kaarte põhinedes viimasel aruandel eh, äh, SKT kohta. siin on Maailmapanga äh, arvutused ja näete, et Belgias on SKT äh, kilome-, ruutkilomeetri kohta siin Brüsselis hoopis teistsugune kui mujal, need on nagu Himalaia mäed nii et siin näete Poolas ka samuti, et äh, suurtes linnastunud piirkondades on SKT kõrgem ja ülejäänud riigis ei toimu eriti midagi. nüüd näete siis äh, Kesk-Euroopat ja näete siin äh, selliseid väljapaistvaid kohti, aga ikkagi siin on väga palju puudu, kui me võrdleme seda Lääne-Euroopaga nüüd Poola põhimõtteliselt on ühtekuuluvuse osas üsna edukas, NATS kahe osas on meil üsna head tulemused üheksakümne seitsmendast aastast saadik, viimased arvud siis kahe tuhande üheksandast aastast. nii et Poola olukord paranes neljakümne neljast kuuekümne üheni kaheteistkümne aastaga. ilmselt on see üsna objektiivne, aga kui vaadata NATS kahte, siis siin näeme, et siin on mõningad piirkonnad nagu näiteks Mazovje, kus on parandatud olukorda lausa kolmekümne nelja protsendi punkti võrra. Need on regioonid, kus on suured linnapiirkonnad, nemad on olnud üsna edukad, pluss kakskümmend protsendipunkti. Ida-Poola, ka nende positsioon on paranenud, paranenud kaheteistkümne aasta jooksul seitsme, kaheksa, üheksa protsendipunkti võrra. nii et jah, SKT kirjeldab äh, ühtekuuluvuspoliitika protsesse üsna hästi. nüüd äh, vaada-, vaadates aga kaugemale SKT-st, siis on tulnud, tuldud välja ka erinevate näitajatega äh, viiendas ühtekuuluvuspoliitika aruandes, ma ei hakka neid ette lugema, aga kõik need näitajad on välja käidud NATS kahe piirkondade jaoks. nüüd äh, ka kuidas arendada uusi näitajaid, õnneindeks, õnnelike eluaastate arv ja nii edasi, seda ka ainult riikide puhul, mitte siis regioonide puhul. edasi, eesmärgid Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raames, aga kui vaadata näitajaid, siis kasutatakse seal kaheksat viie asemel, sest et me oleme tulnud välja selliste määradega, mille peaksid saavutama riigid ja terve Euroopa Liit. Need on siis nüüd need kaardid vasakul. inimarengu indeks ja paremal öö, vaesuse indeks ja siin seda ei olegi eriti näha, aga kõige huvitavam on tegelikult teine tulp, te näete siin õnnelikke eluaastaid. Skandinaavia maades, Soomes, Rootsis on see kuu, umbes kuuskümmend, kuuskümmend üks, kuuskümmend kaks, Poolas nagu ka Slovakkias on see kuskil nelikümmend seitse, aga Bulgaarias on see kolmkümmend seitse ainult. nii et siin on suur lõhe. kui vaadata inimeste heaolu ja seda, kui kaua inimesed elavad ka hea tervise juures, nüüd ligipääsetavus, siin näete samuti neid vahesid, see on siis NATS kolme osas siin on väga äh, väike ligipääsetavus teatud piirkondades ja see äh, ka kahjustab arengut. edasi siis tootlikkus äh, tööstussektoris ja teenuste sektoris, kui me vaatame siis Põhja ja Lõunat, Ida ja Lääne-Euroopa. edasi üks väga põnev kaart, mida kasutati kõikides ühtekuuluvuspoliitika aruannetes või nende kõikides nendes versioonides, aga mitte viimases, võib-olla kellelegi see eriti ei meeldinud. me näeme, et Põhja-Euroopas on valitsemine siis äh, hea kvaliteediga, Ida-Euroopas veidi vähem, Lõuna-Euroopas Lõuna-Itaalia, Kreeka, Bulgaaria, äh, seal on kvaliteet väga kehv, äh, Poola on siis neljandal või viiendas kategoorias olenevalt, nüüd äh, lairibaühendus äh, majapidamistes, näete, et ka olukord väga erinev Euroopas, edasi konkurentsivõime inde-, indeks, see näitab, kui erinev on olukord erinevates regioonides, äh, isegi ühe riigi piires. edasi Äh, regionaalne innovatsiooniindeks, siin näete jällegi suurt lõhet äh, uute ja äh, vanade liikmesriikide vahel. nii et milliseid järeldusi siit võiks siis teha, SKT on endiselt väga tähtis, kuid peaks parandama metoodikat arvutuste osas. oluliseks teemaks on see, et tegelikult need arvud tulevad väga hilja, kolm nädalat tagasi saime Poola kohta NATS kahe ja NATS kolme SKT inimese kohta kahe tuhande üheksanda aasta osas. mõnedes riikides neid andmeid veel ei ole, nii et tegemist on justkui ajalooliste andmetega, millega me siin tööd teeme. teiseks, me peaksime kasutama erinevaid äh, näitajaid, eriti selliseid, mis näitavad inimeste heaolu, kuid ka samast riikide rikkust ja erinevate regioonide jõukust. just selles regioonide jõukuse osas ei ole me eriti kaugele arenenud. me peaksime paremini võtma arvesse ka ühtekuuluvuse sotsiaalset ja territoriaalset mõõdet, Poola eesistuja tegi selles os-, osas üsna suure töö ära ühtlasi on ka, nähakse nüüd seda territoriaalset mõõdet siin olulisemana ühtekuuluvuspoliitikas. lõpetuseks peaksime me kindlasti äh, võtma arvesse ka sektoripõhiseid näitajaid, Euroopa kaks tuhat kakskümmend on selles osas väga hea näide. Äh, aitäh! suur aitäh! nüüd on sõna härra Frank Sotul, kes on äh, professor Pariisist, kes räägib äh, ühtekuuluvuspoliitika näitajatest ja ma saan aru, et te tahate rääkida sellest, kas me peame olema siis spetsiifilised või realistlikud või äkki mõlemad. palun. Thank you very much for äh, suur aitäh, et olete valmis arutama näitajat, äh, SKT-d mida kõik vihkavad ja kardavad, aga samas, mida ka kõik kasutavad, nii et kasutaksin siin siis võimalust, et pöörduda tagasi aluste juurde. esiteks, kas see üldse on realistlik, et SKT-d kasutada? nagu me näeme sellel slaidil, siis tegelikult on olukord, et me tahaksime justkui püüda väga suurt SKT liblikat väga väikese liblikavõrguga kui juba lubatakse SKT alaseid tulemusi, siis tuleb need ka saavutada, aga see võib tekitada ka frustratsiooni Euroopa Liidus ja ka vastutuse küsimus, kas Euroopa Liit vastutab SKT eest. minu arvates isegi komisjon on veidi meelt muutnud, siiamaani rõhutas komisjon väga mõjunäitajaid, näiteks kui luuakse äh, mingisugune programm, siis tuleb mõõta selle mõju. nüüd komisjon on võtnud realistlikuma lähenemise, vaatame eh, siis eh, seda, mida me investeerime sellesse programmi ja tulemusi, piirame siis nende tulemuste hulka, isegi defineeritakse mõju teistmoodi, räägitakse netotulemusi eh, ehk siis ilma igasuguse välismõjuta, nii et ta põhimõtteliselt on nüüd võtnud, võetud omaks realistlikumad näitajad. nüüd eh, eesmärgid, kas me räägime majanduspoliitikast või ühtekuuluvusest, me kõik teame, et kahe tuhandendast aastast saadik on keskendutud majanduskasvule. majanduskasv eh, eelkõike, eh, ükskõik kus ja läbi mille seda siis ka ei saavutata, aga see on väga ohtlik, sest et mida rohkem keskendume majanduskasvule, seda rohkem äh, keskendume arendus- ja teadustegevusele, siis investeeritate, investeeritakse sellesse palju ja nagu härra Parga ka ütles, siis tegelikult ei olegi piisavalt ülikoole ega muid kohti, mis üldse suudaks kasutada kõike seda innovatsiooni, nii et saadetakse, tuleks raha saata ikkagi nendesse regioonidesse, kus on võime sellega ka midagi ära teha. nii et siis tuleb seot-, siduda ikkagi need nõrgemad ja tugevamad piirkonnad. siin ei ole mingisuguseid territoriaalseid tingimusi toetuse saajatele, nii et kui sa oled rikas ülikool rikas piirkonnas, siis sul on võimalik saada väga palju raha ilma igasuguse territoriaalse tingimuseta, ei ole mingisuguseid kohustusi pida-, teha koostööd vaesemate nõrgemate piirkondadega, nii et äh, anname kogu raha siis rikastele äh, teaduskeskustele ja siis läbi teiste fondide äh, vaesematele, nii et tuleks ikkagi kasutada ära ka neid või luua neid sidemeid rikkamate ja vaesemate riikide osade vahel. küllap te ise ka kaalute neid aspekte võib-olla siis jätaksime SKT hoopis täiesti kõrvale ja äh, räägiksime näiteks inimeste elukvaliteedist. see on siin selline suur masin, millesse pumbatakse palju raha sisse, äh, eluaseme äh, küsimused, haridus, sport, tervis ja võib-olla siis lõppkokkuvõttes saab sellest kokku elukvaliteet. nüüd aga, kui me valime, et jah, kasutame pigem elukvaliteeti, siis võib juhtuda, et asi ei olegi nii lihtne. jäägem siiski realistlikeks ka vastutuse osas, võib-olla SKT ja elukvaliteet äh, tegelikult äh, sõltuvad kontekstist, need ei näita seda, kuidas otseselt Euroopa Liidu tegevus mõjutab inimeste elu, nii et oleks vaja spetsiifilisemaid näitajaid ja see ongi minu järgmine punkt. nii et mõelgem siis nüüd näitajate üle, te tahate milliseid näiteid te tahate Euroopa Parlamendi vaatenurgast? milliseid näitajaid tahate te kasutada partnerluslepingus, sest kui me vaatame määruse eelnõud, siis seal on terve rida ühiseid näitajaid, küllap te olete seda nimekirja ka näinud, ja seal on neid terve rida, ühised näitajad Euroopa Liidus. aga milline on nende seos siis SKT-ga, milliseid näitajaid kasutatakse, Ehm, kui me vaatame siin näiteks projektide arvu, räägiti äh, mõni hetk tagasi ka makropiirkondadest. kui keskenduda siin koostööprogrammidele kui näitajatele, siis te saate siit öö, äh, projektide arvu, nii et öö, äh, tuhandeid projekte ja siis öö, SKT, siis pöördute majandusanalüütiku poole ja küsite, et milline on selle projekti seos SKT-ga, see kõik on täielik müstika. nii et millised põhilised näitajad on need, mida te tahate ka parlamendis, võib-olla see ei olegi üldse projektide arv, võib-olla see ei ole kõige parem näitaja. Teil on määruse eelnõus äh, üht, ühised näitajad, aga nende seos SKT-ga ei ole üldse selge, ei ole selge, et millised on need võtmenäitajad siin Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias. nii et mis on siis kõige hirmutavam või ka kõige lubavam mõõde? võib-olla kardetakse seda, et ei olda üldse öö, ühendatud mida Euroopa Liit saab kodanikele tagada, võib-olla me ei saa tagada kodanikele SKT-d kuidagi otseselt, aga võib-olla me saame võimaldada kodanikele teatud ühendust Euroopa võrgustikega, äh, innovatsioon, teadmised, äh, rikkus, võib juhtuda, et äh, inimesed justkui ei ole sellega seotud, nii et ma arvan, see ühendatus on siin peamine fakt, Itaalia öö, juhtum on väga põnev, sest et me näeme just, et kuidas tagada just nimelt ka tegelik juurdepääs sellisele ühendusele. nüüd see on siis lihtsalt selline oletus, ütleme siis, et me esitame väljakutse SKT-le, tahame leida uue indeksi, mis oleks parem nii et see on lihtsalt oletus, siis inglisekeelne lühend, siit tuleb B lairibaühenduse jaoks, E võib-olla midagi saab Euroopa Liit selles osas ära teha, äh, energiat me tahame, me teame, et energia tootmine äh, tegelikult väheneb Euroopa Liidu tasemel, nõudlus aga kasvab, nii et mida siis teha energia osas, tee, transport, loomulikult raudteed, härra Parka sellest ka juba rääkis, aga mida me siis teha saame selleks, et inimesed saaksid raudteid rohkem kasutada, et sõita rongiga Varssavist äh, Riiga või mujale, kas te olete üldse üritanud rongiga sõita Riiga või Sofiasse või Varssavisse? nii et kas me saame äh, garanteerida kõikidele kodanikele, et neil siis on parem ligipääs nendele võrgustikele? aga võib-olla see on äh, liiga infrastruktuuri keskne. võib-olla siis veel üks äh, aspekt, haridus ja äh, elukestev õpe, see jäetakse tihtipeale täiesti kõrvale ja tööhõive, siin on terve rida muid mõõtmeid, aga tuleb ikkagi see siin tagada, see oleks võimalikult lihtne aru saada. suur aitäh! you very much, it was quite a challenge. suur aitäh, jah, see ettekanne oli äh, päris äh, põnev ja ma usun, et kindlasti on väga palju küsimusi, aga nüüd läheme edasi Soome kogemustega ja härra Janne Andikainen. Äh, tema on tööhõive ja majandusministeeriumi regionaalarengu direktor Helsingist. suur aitäh. ja ma arvan, et ma üritan kõike lihtsustada, olgugi et võib-olla äh, mina professor ei ole erinevalt teistest, aga ma olen äh, statistikaga varem tegelenud ja äh, konkurentsi ning võime ning ühtekuuluvusega tegelenud ja tahaks nüüd jagada mõningaid mõtteid selle kohta, kuidas mõõta ühtekuuluvust, aga kuidas ka parandada konkurentsivõimet kui te mäletate, siis teisel slaidil äh, professor Sotu ettekandest olid ära toodud äh, ühtekuuluvus ja majanduskasv ja ühtekuuluvus, aga mina arvan, et tegelikult need on mõlemad on seotud sama eesmärgiga. nii et äh, ma usun, et tugev kasvupoliitika on parim ühtekuuluvuspoliitika. me peame vaatama ikkagi, kui konkurentsivõimelised need piirkonnad on ning vaatama, milline on meie linnade ja regioonide struktuur, see on võtmetähtsusega. teiseks, samuti tuleb arvestada demograafiliste teemadega ning kolmandaks see, mida me mõõdame, peab olema seotud otseselt meie poliitikadega. teeme need asjad lihtsaks, kui me räägime regionaalarengust ja selle näitajatest, siis muidugi mõistame meil SKT, mida juba on mainitud. veel üks asi, mida me üritame mõõta, on äh, töökohad, töötus ja äh, tööhõive ning kolmandaks demograafia rändevood on üks äh, parimaid näitajaid regionaalarengutest, kuid ka siin on struktuur oluline. see on väga traditsiooniline skeem, see on juba viiekümnendast, seitsmekümnendatest aastatest peale niimoodi olnud. nüüd on ähm, aga üritatud äh, ka oskustele leida siin oma koht, kuidas mõõta oskusi ning äh, ma leian, et äh, hoolimata sellest, et on edusamme tehtud, tuleks sellele rohkem tähelepanu pöörata ning muidugi mõista, poliitikaga seotus on ka väga oluline. me üritame tagada jätkusuutliku majanduskasvu, aga äh, üldiseks eesmärgiks peaks olema kõikide kodanike heaolu ja seda ka mainiti ja tunnen head meelt, et äh, selle kohta oli ka erinevaid slaide juba, aga siin veel üks selle kohta, kuidas on omavahel seotud elukvaliteet ning SKT. siin te näete üldiste ähm, olmega rahulolu ning äh, SKT. siin on näha, kuidas SKT tõuseb, aga see ei ole seotud äh, kuidagi rahuloluga nii et on olemas äh, tühimike tulemuste mõõtmisel heaolu on miski, mille kallal praegu Eurostat töötab, kui mõiste kallal see on väga oluliseks teemaks, siia käib äh, haridus, keskkond ja muud. kuid samuti äh, see, kuivõrd välised äh, muutused mõjutavad inimesi. demograafiline areng on kindlasti ka üks veel, mis on oluline siin on näide kokkuvõtvast näitest, kus on siis SKT ja ka muud näited ära toodud. selle on loonud minu hea kolleeg Soomest ning ta töötab Eurofuturis, tema nimeks on Toomas Hanel, siin on Euroopa kohtus ära toodud, aga kindlasti on siit mõndagi õppida. ma mäletan, et Ida-Soomes kui te vaatate kaarti, siis te näete, et seal nii hästi ei lähe. ja kui me liigume nüüd Nats kolmeni, siis on näha, et ei ole mingisuguseid mootoreid. aga Nats nelja tasandil siin on näha ka Vargaus tööstuslinna Äh, olukord, aga ka Kuubju, mis on äh, Ida-Soomes äh, kõrgetasemeline keskus, nii et kui seal läheb kehvasti, siis kogu Ida-Soomes tegelikult, nii et kõik vaatavad seda, kuivõrd hästi see keskus toimib. muidugi on küsimus ka selles, kuidas seda kõike siduda omavahel Vargaus ja Kuubju on seitsmekümne kilomeetri kaugusel üksteisest, aga nad peavad olema tihedalt seotud ning eh, see kehtib kõikide piirkonna eh, linnade kohta, seda muidugi ka Euroopas ja kogu maailmas. ja lõpetuseks eh, demograafia kohta. siin on ära toodud rahvastiku vanus Euroopas ning siin Esponi projekt, aga nüüd näitaksin, miks Soome selle vastu huvi tunneb. siin on näha, et eh, sinised joonekesed on NATS kaks regioonid eh, ja see puudutab aastat kaks tuhat kakskümmend eh, ning vananevat elanikkonda ning punane joon on riigi keskmine. Itaalia, Prantsusmaa Äh, vananevad väga kiiresti ja muidugi mõista on meie äh, tulevik siin mängus. lõpetuseks, mida me siis hindame mõju ning äh, kui meie hinnangud on valed, siis ka langetatavad otsused võivad olla ekslikud, aitäh! suur aitäh ja nüüd ma alustaksin aruteluga, ma ei tea, kas äh, Regio peadirektoraat soovib sõna, aga jaa, jaa, muidugi. härra Vandermutten, teie olete Belgiast. jah, palun, muidugi, vabandust. And then the commission will say something. Oh, sorry. We don't? Oh, okay. Donc, euh, ce dont je voudrais vous rendre compte de ma tahaksin lühidalt rääkida ühe uurimise tulemustest, mis meil paluti läbi viia ning mille teemaks oli, kas on võimalik leida parem näitaja kui äh, SKT selleks, et äh, eraldada abi piirkondadele. muidugi tuli töötada ühest küljest väga lihtsate näitajate põhjal ja teisalt äh, on vaja kasutada ainult selliseid andmeid, mis on võimalik saada eh, kiirelt eh, ja eh, mis on usaldusväärsed ja mis tulevad Eurostatilt. SKT omab no sellega kaasnevad teatud põhimõttelised probleemid. liikmesriigi siseselt seda muidugi saab kasutada majandusolukorra hindamiseks liikmesriigis äh, kasutatakse seda, nagu öeldud, siis äh, äh, majandusolukorra hindamiseks skp võib näiteks tõusta ka selle tagajärjel, kui tootmine tõuseb, aga see tootmine on ühiskonnale kahjulik. aga küsimuseks siin on see, kuidas kohaldada SKT-d regionaalse kogutoodanguga, nii et oleks võimalik regiooni olukorda hinnata. teoreetilisest vaatepunktist lähtudes üheks peamiseks raskuseks siinkohal on see, et kas me tahame, et majanduskasv oleks kogu riigi territooriumil maksimaalne või vastupidi, me tahame elatustaset tõsta kõikjal. tegemist on kahe täiesti erineva asjaga. kas oleks võimalik näiteks ette kujutada, et teatud piirkondades ühes riigis äh, on väga kõrge heaolu tase, aga see ei ole seotud regionaalse kogutoodanguga. nüüd, kui rääkida tehnilistest raskustest äh, regionaalse SKT väljaarvutamisel, siis äh, esimeseks raskuseks on muidugi see, kuidas regionaalne kogutoodang lahku lüüa riigi omast seda tehakse vastavalt äh, lisaväärtuse äh, näitajatele, näiteks palgad ja nii edasi. sellisel juhul aga tekib küsimus, kas on võimalik äh, kuidagi kindlaks määrata, milline kas näiteks tuleb äh, suurem osa SKT-st äh, määrata neile ettevõtetele, millel on palju tütarettevõtteid ning vähem äh, siis arvestada koha peal olevate ettevõtete toodangust. edasi, samuti ostujõu osas regionaaltasandil on probleem on ilmselge, et limusiini piirkonnas ja Pariisis hinnad ei ole päris samad, nii et äh, seda, siin ei saa kõike ühtemoodi arvestada ning lõpetuseks äh, jaotusprobleem äh, on olemas nii NATS kolmes kui NATS kolmes, NATS ühes me teame, et Brüsseli piirkond, mis on pealinn ja kus SKT on väga kõrge elanike kohta, seda aga ei arvestada Brüsseli piirkonna äh, töötajate pealt, sellepärast et neid on rohkem kui, sellepärast et töötajaskond on laiem kui tegelikult see piirkond. nii, millised võiksid siis olla alternatiivid? me vaatlesime erinevaid näitajaid ja neid vaadates me näeme, et siiski on päris hea vastavus olemas eh, SKT vahele, mis on majandusnäite siis, materiaalse heaolu näitajate vahel, seda saab eh, mõõta eelkõige läbi eh, netopalka, kust on siis maha arvutatud erinevad sotsiaalmaksud üheks heaks näitajaks on ka meeste keskmine eluiga, tegemist ei ole seksistliku vähenemisega, vaid lihtsalt meeste puhul on regioonides keskmise eluea erinevused suuremad kui naiste puhul. ja muidugi ka inimkapitali näitajad. meeste hulk, kes saavad kõrghariduse eh, ning samuti juurdepääs eh, kommun-, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatele sotsiaalse äh, ebakindluse näitajad, pikaajaline töötus, äh, vaesus ja nii edasi. Neid on väga keerukas äh, liita majandusnäitajate juurde, seda seetõttu, et väga suurtes linnades on vaesuskoldeid ja samas linnad on ikkagi jõukuse allikateks ma usun, et sellest tulenevalt, et tuleb arvestada eh, taoliste sotsiaalsete eh, erinevustega, tegemist on tõsise probleemiga, aga mingil juhul ei tohi seda kõike segamini segada ja liita neid eh, näitajaid majandusnäitajatele. tegemist on mm, küsimusega, mille puhul tuleks teisi kriteeriumeid kasutada, et seda paremini mõista keskkonnanäitajad, neid siin ei ole tabelis ära toodud, miks me nad välja jätsime, seda seetõttu, et meie meelest on keerukas seda regionaalsel tasandil kasutada, siin võiks tekkida küsimus, et kas oleks parem kõik äh, ühe riigi kas tuleks saasteallikaid käsitleda riigiüleselt või siis iga regiooni põhiselt? seda küsimust ei ole lahendatud ja ma usun, et keskkonnaküsimusi tuleks ka teistmoodi käsitleda ning tuleks lähtuda teistest näitajatest ning äh, muudest teooriatest kui majandusnäitajate puhul kasutusel. nüüd äh, lähen edasi, sest et aega on vähe, aga seega me siis äh, arutasime välja selle, äh, see on siis seitsmekümne viie protsendi äh, põhjal välja, SKT-st välja arvutatud. vasakul on SKT ja paremal on siis SKT pluss siin arvestatakse samuti äh, isikute netopalgaga pärast sotsiaalmakseid. oleme samuti äh, kasutanud mudelit äh, SKT pluss kolm, arvestatakse samuti tervist ning haridus ja inimkapitali. mida see siis täpselt annab? teatud piirkonnad Lääne-Euroopas kaotavad äh, oma näitajate poolest, seda seetõttu, et sotsiaalmaksed on väga kõrged, tegemist on selliste piirkondadega näiteks, kus on väga palju eakaid isikuid, kes pöörduvad tagasi oma päritolupiirkondadesse pärast äh, pensionile jäämist, näiteks limusiini piirkonda ning neis piirkondades ei ole ilmtingimata tootlikkus väga kõrge aga elatustase on tagatud eh, üleriigiliste mm, maksete näol eh, Kesk- ja Ida-Euroopas aga enamasti eh, näitajate poole pealt võidetakse seda seetõttu me nägime ka ennist, et tegemist on piirkondadega, kus tootmisväärtus on maksimaalne ning see kantakse üle ka teistele piirkondadele samas riigis ja nende ülekannete tagajärjel siis äh, pealinnade äh, regioonide äh, tase tõuseb. nüüd te näete siin siis skeemi, kus on arvestatud nii SKT-ga kui ka tervishoiu ja inimkapitaliga, aga kahjuks ei ole võimalik seda kaardil näha, see on küll ära toodud algses aruandes. Need regioonid, ükskõik milline ei oleks ka arengutase, siiski äh, väärivad seda, et äh, neile pööratakse tähelepanu ja nende sotsiaalsele olukorrale. tegemist võib olla piirkondadega, mis majanduslikult on aga väga edukad, aitäh. professor Van der Motten and suur aitäh, professor Van der Motten ning ma tahaksin äh, paluda nüüd ka, et komisjon võtaks sõna Philip Monfoor on siin, aga võib-olla siis arutelu lõpus. aga nüüd annaksin sõna kolleegidele, Jan Olbricht esimesena, palun. jah, väga huvitav on kuulata poliitikutena teid ja näha, kuidas statistikat analüüsitakse. ühest liikmesriigist öeldi mulle üks päev, et meie, et siin räägitakse SKT-st ja meil on seitsekümmend neli koma üheksa protsenti, aga anname endast parima. aga statistika on selline, nagu ta on. muidugi mõistan ilmselge, et tuleb investeerida, võib küll korrata, et et selline on reaalne olukord, see on kõikides raamprogrammides niimoodi olnud ning praegu me üritame seda ka vältida, aga väga hea, et sellest täna siin ka räägiti, kui me tahame Euroopa kasvu nimel töötada, siis tuleb regioonidesse investeerida. küll aga on siin tegemist kahe erineva olukorraga. esmalt, kuidas kirjeldada majanduskasvu arengutaset ja elatustaset. majanduses kasutatakse teistsuguseid näitajaid ning on äärmiselt huvitav ja põnev näha, kuidas seda teha ning järgmiseks tasandiks on poliitiline, poliitiline otsus ning selleks on SKT, mm, SKT elaniku kohta ning eh, seega siis, mis puudutab seda, et otsustatakse, kuhu raha suunata, siis arvestatakse SKT-ga, aga seejärel tuleb hinnata poliitikat, selle tõhusust, ja me peame vaatama, kuidas äh, poliitika tagajärge mõõta, selleks me üritame leida erinevaid näitajaid. seejärel me kasutame näitajaid äh, siis tõhususe hindamiseks, seejärel vaatame ka, aga kuhu raha suunata ja jälle kasutame SKT-d. see ei tähenda seda, et me töötaksime kahes erinevas äh, reaalsuses kui vaadata eh, vanu kaarte siis ja slaide, siis eh, need proportsioonid on alati sarnased. olukorrad on ikka samasugused, noh, peaaegu. võib-olla pluss kolm on teistsugune, aga eh, poliitikutena me üritame tegelikult seda varjata. me ei taha seda näidata, sellepärast et kui see tähendab seda lihtsalt, et ollakse tasemes äh, allapoole langetud. ma arvan, et SKT ikkagi hoolimata kõikidest probleemidest kajastab äh, tegelikku olukorda ning seda saavad äh, poliitikud meie siis kasutada või tuleks vaadata, kas ei kajasta seda tegelikku olukorda ja võib-olla tuleks palju keerukamat näitajate süsteemi kasutada, aga mõlemal puhul mitte ainult tõhususe hindamisel, vaid ka eh, siis, kui vaadatakse, kuhu raha suunata, sellepärast et vastasel juhul tekib eh, skisofreenne olukorralt, kus ühest küljest kasutatakse SKT-d, aga järgmises etapis juba hoopis midagi muud võib-olla ühel heal päeval näeme, et äh, neis piirkondades, kus SKT on kõige madalam, on inimesed kõige enam rahul, nii et see võiks olla päris huvitav, aga nüüd, kuhu siis raha suunata, kas äh, kõige õnnelikematele või kõige rikkamatele või kõige õnnetumatele? aitäh, ma teen ettepaneku, et võtame kolm kõnelejat veel ning seejärel äh, annan sõna külalistele. Lambert van Nistelrooy, palun meer weten is, is altijd heel belangrijk, maar wat, wat doe je ermee? Misschien ben je wel rijk en gelukkig. on väga oluline, kuidas me vaatame seda informatsiooni. on väga huvitav kuulda nendest ettekannetest, et olukord on keeruline, aga SKT iseenesest on väga oluline arengunäitaja, kui raha jaotatakse. siis loomulikult me võime sinna lisada ka teised eh, indikaatorid, aga siiski SKT on eh, elulise tähtsusega. kuidas me oma poliitikaid ellu viime? Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia on sellele lisanud keerukust, on olemas uued fondid ja sellega seoses tõstatub küsimus. kui me kasutame SKT plussi, kas me siis saame kasutada samu mm, väljundväärtusi nagu praegu, kas me peame muutma oma mm, an-, oma indikaatorite kvaliteeti. meil on andmed, mis tulevad Eurostatist ja mujalt. ma palun selgitage mulle, kui me peame otsustama programmide üle lähitulevikus, kuidas seda ideed ära kasutada? ja nüüd territoriaalne faktor. on erinevused aga on olemas ka lähimuspõhimõte, näiteks Belgias. ikkagi otsustatakse, kuidas tegeleda mm, Brüsseliga ja teiste piirkondadega. on väga hea loomulikult, et me saame sellel teemal arvamusi vahetada. ja kahtlemata seosed on olemas ja seosed on tähtsad arvestada tuleb territoriaalset elementi, see peab olema hõlmatud kõikides aruteludes. ja komisjoni ettepanekust on puudu just nimelt äh, tipptasemel äh, teadus-arendustegevus peaks olema ka sellised äh, tippregioonid ja need peavad olema välja võetud kui ma vaatan praegu ühtekuuluvusfondi uute liikmesriikide jaoks, siis seal püüakse luua tippkeskusi. seda ei tohi kõrvale jätta meie tähelepanu alt. Thank you, Elizabeth Schröter. Elizabeth Schröter, palun. mul on väga hea meel et meil toimub niisugune kuulamine. isegi kui paljud meie liikmed on puudu, me peaksime siiski eh, seda infot edastama ka teistele. me oleme pikka aega arutanud, kuidas on asjad SKT-ga. et SKT ei näita kõike, mida vaja on ühtekuuluvus, eh, eh, territoriaalne ühtekuuluvus, sotsiaalne ühtekuuluvus, eh, see ei peegeldu SKT-s, SKT on piiratud näitaja, selles ei ole piisavalt informatsiooni. ja tõepoolest, me praegu paneme endale ise piirid peale meie arvame, et struktuurifondid võivad saavutada teatud eesmärke aga komisjoni raportis see ei peegeldu. Äh, edulood on alati üsna väikesed ja tegelikult sellepärast ongi väga raske näidata, mis on edu ja mis ei ole edu. me pigem näitame probleemidele, viitame probleemidele. Äh, härra von der Motteni ettekanne näitab, et et on kohti, kus SKT, et kui me kasutame SKT-d põhikriteeriumina, siis tegelikult suurt kasu sellest ei ole. ühte regiooni saab kirjeldada tunduvalt paremini, kui me saame täpsemalt kasutada teisi kriteeriume, näiteks sotsiaalseid kriteeriume, majanduskriteeriume, sest on ju olemas majandus, sotsiaal ja territoriaalne dimensioon. näiteks linnad Saksamaal on näidanud positiivset arengut, aga kui me võtame eh, arvesse sotsiaalerangu, arengu, siis pilt muutub väga tugevalt. mulle tundub, et just nimelt sel äh, põhjusel me peame ütlema, et näiteks meil on nendes piirkondades vaja kasutada rohkem sotsiaalfondi vahendeid, ainult äh, SKT peale lootes edasiliikumist ei ole. sest positiivne ei muutu enam positiivseks, vaid positiivne lihtsalt stagneerub. kui positiivne stagneerub, siis äh, Eh, kas meil ikkagi ei oleks vaja tegutseda nii, et asjad muutuvad selgemaks? Eh, minu jaoks oli väga huvitav territoriaalseid, territoriaalseid aspekte käsitlev ettekanne. SKT sõltub otseselt olukorrast paljudes regioonides, see tuli välja väga selgelt sellest ettekandest, nii et kuidas me esitame äh, fakte, millise nurga alt äh, Lääne ja Kesk-Euroopas on vähem raha kui näiteks Rumaanias ja Bulgaarias, näiteks nendest, nendesse riikidesse läheb tunduvalt rohkem raha sotsiaalfondist aga kui meil on nüüd vähem raha ja siis me peame eriti mõtlema, mida on vaja ära teha. nii et eh, SKT kõrval on vaja vaadata ka lisakriteeriume. ja nii nagu härra eh, van der Motten ütles, see on ilmselge. aga tegelikult tegemist on vastuoluga me oleme näinud vastuolu ka erinevate mm, eh, aren-, erinevate sõnavõtjate ettekannetes, näiteks härra Šlahta ütles, et meil ei ole midagi eh, muud peale SKT üldse vaja, teised ütlevad, et eh, SKT eh, piirab Eh, reaalsuse kirjetamist ja ma küsisin härra Slahta käest, mida tema arvab kolleegide ettekannetest, kes täna siin sõna võtsid, sest et nende lähenemine on hoopis teistsugune, kui temal oma ettekandes oli. mul oleks huvitav kuulda tema vastust. ja siis mul on veel küsimus härra Van der Mortenile. kui SKT on võimalik parandada, kui me lisame sinna juurde teatud aspekte, näiteks majandusarengu, siis kuidas see mõjutab teisi faktoreid? milline on teie ettepanek? Äh, kuidas parandada praegust olukorda, kus me oleme? me teame, et me hakkame tegema asju eh, vigaselt, aga kas meil oleks vaja siis lisakriteeriumeid selles määruses, et eh, korrigeerida neid asju, mis meil praegu olemas on, kas me peaksime kasutama mingeid protsente, mingeid lisakriteeriume, et eh, korrigeerida olukorda, aitäh! ja nüüd Mari Matelli suur tänu, proua esimees. suur aitäh nende selgituste eest, aga te ei pööranud tähelepanu sellele, et juba aastakümneid on majandusanalüütikud rääkinud sellest, et SKT ei lahenda tegelikult midagi, et see ei vasta ka rahvusvahelistele Euroopa-sisestele ning regionaalsetele väljakutsetele, sest et tegemist on pidevalt muutuva maailmaga. ja sellest lähtuvalt minu arvates on juba tegelikult algusest peale need näitajad loodud täiesti halvasti, metoodika on täiesti vale. majanduskasv, SKT võimaldavad äh, tagada majanduskasvu, aga arvestades meie praegust tootmis- ja tarbimismudelit, siis kui me edaspidi põhineme ka vaid sellel samal äh, näitajal SKT-l siis tegelikult äh, lõputut majanduskasvu ei saa olla, sest et planeete on meil ikkagi ainult üks. nii et selles äh, seisnebki siin see peamine küsimus, muuhulgas ka ühtekuuluvuspoliitikas. ühtekuuluvuspoliitika oluliseks küsimuseks on see, et siduda meie, siduda selle kõigega meie tarbimis äh, ähm, viisid ja ühtlasi ka keskkonna aspektid Äh, spekulatiivne majandus ja reaalmajandus seoti omavahel justkui lahti. ja seega rikkusel ja sellel rahalisel või sellel finants, finantsaspektil ei olnud erilist seotust, aga milles see tegelikult siis see rikkus seisneb? ikkagi tervises, tööhõives ja nii edasi, nii et äh, see on siin väga põhimõtteline. teiseks räägitakse ka, et hetkel meil ei ole teist varianti, aga on ju olemas äh, Gini indeks. Äh, Johannesburgis tippkohtumisel ju räägiti sellest, et on olemas täiesti uus näitaja ja mitmed liikmesriigid äh, mõningates regioonides seda ka kasutavad, nimelt et arvutame siis välja ökoloogilise jalajälje. see võimaldab äh, näha seda, et kuidas kasutatakse maad, muuhulgas ka linnapiirkondades, sest et teame, et linnastumine on ju praegu massiline. ja lõpetuseks näitajad et teema on ka demokraatia küsimus. peaks küsima ikkagi Euroopa kodanikelt, et mis on neile elus kõige tähtsam just nimelt see on siis see uus aspekt juba peagi. näiteks Prantsusmaal Nord-Pas-de-Calais piirkonnas inimestelt just nimelt küsiti, et äh, millised on teie jaoks need näitajad. ja äh, vaesus oli kõige olulisem, sotsiaalkaitse oli tähtis, äh, keskkonnaküsimused samuti, nii et asi seisneb ikkagi selles, et kuidas me siin tagame kõigi osalemise. Experts... Uh, suur tänu! nüüd on siis ekspertidel ise võimalik otsustada, kuidas nad küsimusi omavahel jagavad vastamisel suur tänu nende kommentaaride, küsimuste eest. ütleb mina teeksin kõigepealt sellise järelduse, kui nüüd minust kõigesti aru ei saadud, siis sellepärast, et ma ei väljendanud ennast piiravalt selgelt. Eh, SKT on tähtis, aga vaja on parandada selle rehkendamise metoodikat me peame igatahes eh, tegema kõik, mis võimalik, et SKT-d paremini mõista. näiteks eh, võib teha võrdlusi regionaalsel tasemel. näiteks eh, linnapiirkondades, suurlinnades on SKT väga kõrge. pealinna piirkondades on see kõrge aga me peame õigesti hindama ka toodangut, mis tuleb eh, teistest regioonidest. praegusel hetkel me ei hinda õigesti seda toodangut, mis tuleb näiteks Praha, Budapesti või eh, Varssavi piirkonnast, me peame mõtlema ka eh, finantsküsimustele, selle hindamist võib parandada. meie praegusel hetkel, meie Eh, loeme eh, SKT hulka sellist toodangut, mis kahjustab keskkonda. Eh, näiteks ka seda on võimalik arvestada metodoloogia parandamiseks. oma ettekande teises osas ma ütlesin, et me peaksime töötama ka erinevate sünteetiliste indikaatorite kallal, komplekssete indikaatorite kallal, mis näitab just nimelt jõukust regioonides ja rahva hulgal ning mulle tundub, et nii Eurostat kui ka riikide statistikaametid on raskustes sellise äh, teema käsitlemisel, sellepärast et see on keeruline teema ma tahtsin, et oleks hõlmatud ka sotsiaalne ja territoriaalne dimensioon ühtekuuluvuspoliitikas. ma ütleksin Jan Olbrichtile eh, ja tema sõnavõtt oli väga oluline, et me kasutame ühtekuuluvuse eh, dimensioone, need on sotsiaalne, territoriaalne ja siis küsib, kuidas raha kasutada aga on olemas ka ühtekuuluvus, mis jääb sellest välja, näiteks kultuuriline, poliitiline ühtekuuluvus Euroopas. kui me lisame veel need eh, dimensioonid ühtekuuluvusele, siis meie arusaam sellest, kuidas raha kusutada, raha kulutada, eh, muutub. paar punkti küsiti, et mis on puudu praeguses määruses, õigemini määruse eelnõus. mulle tundub, et tegelikult eh, puudub see, mis on oluline ka eh, programm, programmeerimise tasemel. et on olemas sellised üldised indikaatorid, siis on, tähendab, need väga äh, väga väikesed indikaatorid ja siis on SKT-d, et puudub nagu side nende vahel, et puudub nagu see keskkoht, et on see suur, on väike, vahepeal tühimaa. nii et on olemas selline programmeerimise tase, aga siis on vaja näha, kuidas tuleb see side selle suure Euroopa tasemega, kuidas eh, tuleb see side näiteks Euroopa kakskümmend, eh, kakskümmend strateegiaga ja minu arvates üks asi, mis indikaatorite hulgas puudub, on territoriaalne dimensioon. me räägime väga sageli juurdepääsust aga praegu Euroopa Liidu tasemel ei ole olemas niisugust ehm, indikaatorit nagu näiteks ehm, kättesaadavus, juurdepääs kui me niisuguse eh, sinna lisame, siis me saame rääkida sellisest eh, õiglasest juurdepääsust millelegi, see on üks asi, mis on suur tänu nende kommentaaride küsimuste eest, ütleb eh, Janne Antikainen üks asi on muidugi see, et me rääg-, mängime piiridega ja siis tekib alati küsimus, mikspärast meil ei ole eh, niisugusi reegleid, mis ütlevad, et me tahame minna alati üle piiri. kui sa lähed Londoni olümpiamängudele, siis eh, sul on olemas piir, sa tead, et sa pead olema selle saavutanud ja siis tekib, tähendab inimestel üldse tahe pingutada, et kaugemale jõuda ja minu arvates see on üks oluline asi et kui me tahame minna kaugemale, siis on väga hea. siin esitati küsimusi territoriaalse taseme kohta, oma ettekandes ma seda veidi käsu, käsitlesin, aga need linnasüsteemid töötavad erinevalt erinevates maades. mõnikord on olemas mingisugune linnasüsteem, eh, ma näitasin seda Soome kontekstis, et nende puhul on vaja nagu analüüsida, mis on need põhilised eh, aspektid, mis tagavad igapäevase elu eh, eh, hea kestvuse ja nüüd siin toodi välja need tippkeskused, centers of excellence ja tõepoolest, see on oluline, nendega tuleb tegeleda, aga tegelikult väga raske on hinnata neid kompetentsusi tasemeid ja kuidas need kompetentsused omavahel kokku sobivad erinevate kompetentsikeskuste vahel? vastuseks viimasele kõnelejale ma olen täiesti nõus sellega, et SKT näol ei ole tegemist kõige parema näitajaga, et hakkama saada e, jät-, või säästva arengu küsimustega ja kõikide rahvusvaheliste väljakutsetega. Teie palusite aga, et me räägiksime üsna lihtsalt ja et me asetuksime sellisesse raamistikku, mis äh, keskendub ikkagi ühtekuuluvuspoliitikale ning selle piires äh, jaotamisele ja nii edasi. nüüd konkreetselt, mida ma lisaksin SKT-sse? ma tegelikult juba ütlesin seda, kindlasti oleks vaja sinna juurde veel heaolunäitajad ja kõige parem neist on ilmselt äh, netosissetulekud pärast sotsiaal, kui sotsiaalmaksed on juba maha arvatud ja kõige vähem diskrimineeriv on meeste keskmine eluiga, kindlasti ka paar näitajat, äh, mis näitavad hariduse ning teadus- ja arendustegevuse kvaliteeti Eurostat peaks suutma pakkuda meile ka regioonide põhiseid teadus- ja arendustegevusi arvandmeid, mis oleksid paremad kui need, mis meil praegu riikide ole, ole, osas olemas on, praegu piirdutakse vaid riikide tasemega NUTS kahega siis. lisaks veel tuleks läbi vaadata ka see, kuidas äh, NATS kolme raames äh, need jaotused on nüüd loodud. näiteks äh, tööhõive osas on mõningates riikides näha NATS kolme osas täielikku segadust ja näiteks Belgia puhul, kuna tegemist on äh, föderatsiooniga, siis peab ikkagi see süsteem olema selline, et oleks ka tegelik ülevaade tööhõivest. ja nüüd veel vastuseks sellele, mida mainisite. Gini indeks ma ei tea, mida te selle all mõtlete, kas me räägime regionaalsete vahendite vaheliste erinevuste mõõtmist, siis tegelikult see midagi ei lahenda nüüd, kui me räägime sissetulekute erinevuste mõõtmist ühe regiooni piires läbi geeniindeksi, siis tegelikult seda ei ole põhimõtteliselt võimalik üldse välja arvutada, sest et me peame tuginema kas arvudel mis äh, tulenevad siis lihtsalt äh, inimeste küsitlemisest, aga küsitletakse ikkagi ju väga vähe inimesi, või siis tugineme äh, maksuandmetel, millele samuti ei saa paljudes riikides eriti tugineda, sest et paljud inimesed oma tulusid üleüldse ei deklareeri. nii et äh, seda indeksit on väga raske välja arvutada ja üleüldse, miks seda siis vaja on? kas sellepärast, et mõõta seda, kui äh, sotsiaalselt haavatavas olukorras inimesed on, kui te seda mõõdate, siis on olemas terve rida teisi näitajaid, millega seda mõõta saab. ja alati tuleb aga jääda väga tähelepanelikuks selles osas, et need sotsiaalse haavatavuse näitajad on äh, riiklikust vaatenurgast kõik väga erapoolikud näiteks kuidas arvutatakse välja töötuse määr, see sõltub ju ikkagi sellest, milline ligipääs üldse inimestel on tööturule vastavalt siseriiklikule õigusele, nii et see kõik on väga tundlik teema ja isegi kui seda tehakse, siis mina ka väga tahaks, et seda tehtaks, siis tuleb seda teha täiesti eraldiseisvalt majandussotsiaalsetest tulemusnäitajatest. suur aitäh! Vielen Dank. Gerade der letzte Beitrag hat nochmal deutlich gemacht, wie schwierig die Sachlage ist. Vielen Dank. see viimane sõnavõtt näitab väga selgelt seda, kui keeruline see olukord on, aitäh. mina tahaksin siin ehitada oma sõnavõtu ümber selle, et milline on meie eesmärk kas meil peaks olema siis mitu näitajat või uusi täiendavaid näitavaid või jääme samade näitajate juurde, Äh, nii ehk naa peab olema selge, et millest me siis täpselt ikkagi räägime. kõige olulisem on inimeste elukvaliteet. ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on ju eemaldada igasugused regioonide vahelised erinevused ja see on otseselt seotud meie äh, kaaskodanike elukvaliteediga. kuidas seda mõõdetakse Rumeenias, Bulgaarias äh, või siis hoopis Brüsselis või Prahas, see kõik on väga keeruline ja teades, et olemasolevad ressursid kahanevad, siis peab küsima, et kuidas saab panustada elukvaliteeti ühtekuuluvuspoliitika või et kas tegemist on siin mingite täiesti kättesaamatute äh, eesmärkidega. erinevuste vähendamine jaa, aga tundub, et siis seda tuleb teha nüüd äh, vähesemate vahenditega ülemineku regioonidest tulenevalt, nii et äh, kas see siis tähendab, ühesõnaga, sellest kõigest tuleb ikkagi rääkida, aga ei tohi ka siin liiga ambitsioonikas olla, sest et äh, see ei vii kuhugi. nüüd teised näitajad, vaesus, jah, aga kuidas vaesust mõõta? kuidas me seda konkreetselt mõõdame? mina tahaksin väga, et sel, seda ka arvesse võetaks, sest et äh, vaesuse näitaja on äh, täiesti otsustava tähtsusega. seda on võimalik äh, protsendiga võib-olla mõõta liikmesriikides, aga see ei ole ikkagi päris nii lihtne, sest et tuleb ikkagi asjad lõpuni välja arvutada sellel kõigel on ju nagu ka oma tagajärjed. nii et peabki siis küsima, et milline see tulemus on võib-olla saaks mõõta veel midagi, nimelt demograafilisi näitajaid, võib-olla seda saaks päris hästi mõõta. mõningates regioonides on ju demograafiline tegur väga oluline, demograafiliste muutuste tulemused on väga laiali või väga kaugeleulatuvad, nii et äkki saaks selle ka sinna sisse arvata ja nüüd veel mõtlen, et äkki oleks võimalik luua näitajaid ka ühe liikmesriigi sees ja ma tean, et see ajab asjad veelgi keerulisemaks, aga võib-olla vastasel juhul me muudame olukorra veelgi kehvemaks ja mina tahaksin jääda ikkagi ettevaatlikuks. suur aitäh! kõigepealt tänu äh, esinejatele, tõesti, see kõik on väga põnev ja poliitilisest vaatenurgast ilmselt kõige eelistatum variant on olnud SKT, sest et seda on võimalik vähemasti kuidagi defineerida, aga loomulikult me oleme ka mitmeid kordi siin äh, väitnud seda, et see ei ole võib-olla kõige parem ja peaksime vaatama kaugemale. on ka mitmeid äh, ettepanekuid, mida mainiti, et nimelt on seda raske välja arvutada. SKT pluss üks äh, ehk siis kasutatav sissetulek. aga see ei ole ka kuigi õiglane näitaja, sest et võib juhtuda, et inimestel on ühes ja mitmes eri riigis samasugune kasutatav sissetulek aga tuhat eurot ühes kuus ostab siis inimesele teatud asjad ühes riigis, aga teises riigis on seesamade asjade ostmiseks vaja kaks tuhat eurot. nüüd näitajad nagu näiteks heaolu, tervis, elu, keskmine eluiga, keskmine eluiga ei ole ka siin mingisugune täppisteadus, sest et tegelikult äh, hästi elavate inimeste harjumused võivad lihtsalt olla sellised, et äh, nende eluiga on lühem, nad näiteks suitsetavad ja nii edasi. nii et äh, mingisuguse lahenduse leidmine kindlasti lihtne ei ole. kui võimalik, siis äh, mina tahaksin, et äkki need neli härrat siin, kes minu selja taga istuvad ja panna nad ühte tuppa, kus oleks siis toodud hunnik toitu ja natuke õlut, et siis nad mõtleksid siin sellise kõikehõlmava lahenduse välja. jah, need asjad on võib-olla kõik siin loogilised, aga neid ei ole võimalik üldse välja arvutada, nii et ikkagi peab kokku leppima SKT-s pluss siis ühes või kahes näitajas, mida seal ka arvestatakse. aitäh, Riika, palun tee nii lühidalt kui võimalik. kiitoksia, puhejuhataja, olen hüvin lühid. suur tänu, proua esimees, teen jah, tõesti lühidalt kõigepealt ma usun, et lisaks SKT-le on meil vaja teisi näitajaid, mis äh, seda täiendaksid, aga see ei tähenda, et SKT peaks olema kõige olulisem kriteerium. kuulsime ju äh, ka seda, et miks on oluline teisi tegureid arvestada, teisi näitajaid. kui me vaatame SKT-d äh, eraldi siis näeme, et see tegelikult ei peegelda neid probleeme, millega seisavad silmitsi konkreetsed piirkonnad. E, esinejad sellest ka rääkisid. nii et esiteks e, peavad need näitajad mööndama piirkondlikke erinevusi. härra Antikainen ju ka ütles midagi väga mõistlikku, nimelt kuidas neid näitajaid kasutada, teinekord mõjutavad nad hoopiski äh, regioone negatiivselt. sest ei ole võimalik minna teatud tasemest kaugemale, sest et sellest edasi minnes siis peab hakkama juba midagi kompenseerima nii et peab panema paika ikkagi sellise stiimulite süsteemi. Elanikkonna vananemine ja üleüldse demograafilise struktu-, struktuuriga arvestamine. uued näitajad peaksid tõesti seda arvesse võtma, sest et see on täiesti mõõdu, mõõdetav ja rahvastiku vananemine kindlasti mõjutab ühiskonda väga oluliselt regionaalpoliitikas peaks ette võtma midagi juba enne, enne kui tagajärjed on juba näha piirkondade puhul. ja veel kord Janne Antikaineni ettekandest, minu arvates rääkis ta väga õigesti ka linnapiirkondadest ja lindade, linnadest, kui me vaatame näiteks Soomet, siis linnad on üsna väikesed, kui me võrdleme neid teiste Euroopa linnadega, aga me ei saa siin arvestada vaid äh, rahvastiku arvuga. peab vaatama neid probleeme ikkagi laiemalt, et selleks, et teada, kuidas nendega siis hakkama saada ja suur aitäh kõigile ettekannete eest, te olete väga põnevad ja paned meid kõiki mõtlema. kas komisjon soovib midagi lisada? ja äh, tehke nii lühidalt kui võimalik, see kehtib ka teie puhul jah, teengi väga lühidalt ja suur aitäh selle põneva arutelu eest. tahaksin teie tähelepanu pöörata ühele aspektile, nimelt tuleb eristada eh, neid erinevaid samme selleks, et eh, luua ühtekuuluvuspoliitikat esimeseks sammuks on siis nende regioonide valimine, mis üldse programmidest abi saavad, teiseks äh, rahalised eraldised, mis liikmesriikidele antakse ja siis edasi ka regioonidele ja edasi siis tegevuskavad ise. esimene, mis puudutab abikõlbulikkust, selles osas meil on tõesti vaja näitajaid mis peavad olema konsensuslikud ka selles osas, et mida need täpselt tähendavad äh, ja need peavad võimaldama siis arengutaset erinevates riikides üksteisele lähemale tuua, äh, ühtekuuluvuspoliitika peab olema suunatud kõige vaesematele piirkondadele Euroopas, sest et see on peamisi ühtekuuluvuspoliitika eesmärke, nimelt siis toetus vaesematele piirkondadele ja loomulikult äh, tuleb ühtlustada seda ka regioonide tasemel. nüüd äh, näitajate valik, äh, need näitajad, mida meie saame kasutada, kui me räägime eraldistest, siis on ka teisi näitajaid, töötus, tööhõive, haridus, elanike arv aga lõppkokkuvõttes on see sidusrühmade otsustada, see on Euroopa Liidu institutsioonide otsustada, liikmesriikide äh, komisjoni ja kohalike omavalitsuste otsustada, kes tegevuskavu tegelikult ellu rakendavad ja tegelikult arvestatakse väga erinevate näitajatega. ja äh, sel puhul kindlasti me tegelikult läheme kaugemale paljast SKT-st. suur aitäh! keegi peab siis nüüd midagi ikkagi ütlema. Yes, uh ma lisaksin komisjoni kolmele sammule veel ühe sammu, nimelt äh, äh, ka vastukaja siis, äh, mis jõuab ka parlamenti selleks, et siis saaks midagi ära teha järgmises finantsraamistikus. aga samas ka sooline võrdõiguslikkus, see on ka siin üks näitaja siin on neli meest ja see võib-olla näitab ka, milline täna lähenemine on. Yeah, I just uh, want to mina tahaksin korrata vaid üle selle, et demograafilised näitajad on täiesti mõõdetavad, läbipaistvad ja arusaadavad, nii et kindlasti tuleks uh, neid ka arvesse võtta. härra Van der Moten, palun. ja paar-kolm asja veel kõigepealt rahus, et rahustada härra Kellit, et eh, tegelikult see, mida me võrdleme, on siin eh, ostujõu pariteet, aga eh, tõesti ei ole ostujõu andmeid regioonide põhiselt ja täiesti arusaadav, et ostujõud ei ole ju täpselt sama riigi igas osas nüüd siin räägiti ka sellest, et eesmärgiks peab olema ikkagi see, et regioonidevahelised erinevused oleks võimalikult väiksed. kas see on ikkagi päris õige, see sõltub sellest, mida me ju täpselt tahame. täiesti mõeldav oleks ka see, et ühe riigi sees on poliitiliseks eesmärgiks üsna tühi piirkond, mis oleks nii-öelda suur rahvuspark, ja siis on teised arenenumad piirkonnad, kuivõrd või me võime tahta ka seda, et terve riigi territoorium oleks üht, ühtviisi arenenud. võtame siis äh, näiteks äh, näitaja, milleks on see sissetulek, mis inimestel on kasutada pärast seda, kui nad on kõik maksud ja sotsiaalmaksed äh, ära maksnud. kui nii et teoreetiliselt siis ikkagi selle piirkonna elanik äh, selle sissetulekuga peaks saama elada ära täpselt sama hästi kui teiste piirkondade elanikud, aga kas äh, igal pool peab kõik olema arenenud täpselt ühtemoodi, tegemist on siin poliitilise küsimusega. Mm, rahvastiku vananemine näitajana loomulikult äh, kõik näitajad on loogilised teatud poliitilisest valikust sõltuvalt, me võime öelda, et äh, rahvastiku vananemine on ka täiesti suureks edusammuks, äh, sest et viiskümmend aastat tagasi oli rahvastiku vananemine seostud sellega, et inimesed või naised said lihtsalt vähem lapsi, aga nüüd on see laste arv juba vähenenud ja siis nüüd lihtsalt inimesed elavad äh, kauem ja paremini, nii et kas see on siis hästi või on see halvasti, äh, põhimõtteliselt äh, tuleb poliitiliselt enne asjad selgeks mõelda ja siis saab näitajaid valida. ja rahvastiku vananemise osas tegelikult ju tekivad ka uued ärivõimalused. Õnneks me täna midagi ära otsustama ei pea näitajate osas, aga ma usun, et see arutelu ja teie äh, osalemine läbi oma uuringute ja uurimuste ja omaenda kogemuste kindlasti lõi siin uusi võimalusi selleks, kuidas jätkata aruteluga regulatiivse raamistiku osas. suur aitäh! tahaksin lõpetuseks veel öelda seda, et kui te tahate eh, meiega jagada ka teie kirjalikke dokumente, siis eh, meil on siin ka variraportöörid ju saalis ja komisjonile tahaksin öelda, et kindlasti on ka teiepoolset infot tarvis ja siis kui me räägime äh, sellest regulatiivse paketi osast, mis tegeleb just nimelt näitajatega nii et suur aitäh, kolleegid, oleme jõudnud selle koosolekuga ühele poole, tahaksin öelda vaid, et muude küsimuste all vist midagi arutada ei ole, kui nüüd keegi praegu midagi ei tõstata, kohtume kahekümne viiendal jaanuaril, soovin teile kõigile head puhkust siin, see kestab lausa kaks nädalat, suur aitäh ka tõlkidele, ka teile kõike paremat uueks aastaks ja pühadeks, jõulupühadeks või mis iganes traditsioone te siis ka kodumaal ei austa. nüüd on koosolek lõppenud, aitäh!